Good afternoon um, every. tere kõigile. ja need, kes ei ole veel istunud, palun võtke istet. tere tulemast kõikidele meie tänastele esindajatele ja esinejatele meil on kaupade paketi avalik kuulamine täna plaanis ja esinejaid on meil palju. kõigepealt annan sõna Euroopa Parlamendi raportööridele, mõlema ettepaneku raportööridele. siis saavad sõna meie tänased esinejad, keda, nagu öeldud, on täna palju kohal. ja kui lõpus jääb aega üle, kuulamise lõpus, siis võime teha ka mõned väikese küsimuste-vastuste vooru, aga mõlemad raportöörid otsustasid, et tähtsam on täna siiski võimalikult palju kuulata ära, mida on meie esinejatele öelda. nii et ähm, me eelistasime täna seda lähenemisviisi, nii et kui küsimusteks aega ei ole, siis küsimusi täna ei tule. sedasi kavatseme siis täna tööd teha. kõigepealt annaksin sõna IMCO raportööridele mõlema ettepanekuga seoses härra Stefanik ja härra Tanti. härra Stefaniki täna ei ole, sellepärast et ta just on lennukis ja tuleb kohale, nii et lõppsõnaks jõuab ta kohale ning praegu annaksin sõna Nikola Tantile, palun. suur tänu, lugupeetud esimees suur tänu meie tänastele külalistele, tegemist on tähtsa üritusega, sellepärast et meie eesolev õigusloomeline pakett on ju äärmiselt oluline. see täidab mõned üüratud lüngad, mis on mõjutanud kaupade valdkonda juba tükk aega. Euroopa hiljutised ettepanekud teatamise kohta, mis puudutab ohtlikke mittepõllumajanduslikke ja mittetoidutooteid, on juhtinud tähelepanu selle, sellega seoses on juhitud tähelepanu sellele, et äh, on mitmesuguseid ohujuhtumeid ning äh, mitmesuguseid kahjulikke aineid. igal nädalal esitatakse umbes viiskümmend teatist teadet ja see puudutab paljusid meie igapäevaelu puudutavaid valdkondi, mänguasjad, autod, riided, lastetarbed ja turu järelevalve on oluline rikkumiste vastase tegevuse meede. me peame sel moel tagama, et kõik meie tooted oleksid vastavad nõuetele ning turvalised. me tahaksime ka samas, et Euroopa ettevõtetel oleksid soodsad tegutsemistingimused. üleilmastuvas maailmas on kaubavahetus tihedam ning äh, üha raskem on tagada seda, et tooted vastavad erinevatele seadusesätetele. selle paketi järele tõesti on suur vajadus, siin võetakse arvesse seda, et äh, äh varasem pakett on endiselt nõukogus ning äh, erinevate riikidega, erinevate riikidega ning erinevate majandussektoritega seoses on olnud varem mitmeid skandaale ja tarbijate usaldus õigusesse ning äh, meie tegevus on kannatanud selle all. nii et teeme siis ettepaneku selle paketi kohta. see puudutab ka ühtlustamist Euroopa Liidu õigusvaldkonnas. meil on vaja suuremat koostööd Euroopa Liidus selles valdkonnas ja meil on vaja tõhusamaid kontrolli ning uurimisvahendeid iseäranis Euroopa tasandil. meil on vaja rohkem finantsressursse selleks, et äh, me saaksime läbi viia tõhusat äh, uurimist, ajakohast, äh, õigeaegset uurimist ning teha seda ka piiridel, kus tähtsat rolli mängivad tolliametid. meil on vaja selgeid seadussätteid kus bürokraatia koorem ei õõnesta institutsioonide tegevust, meil peab olema kasutusel kaasaegne tehnoloogia, selleks et hoida ära mittevastavate toodete turule tulek. meil on mitmeid ettepanekuid, mille abil üritatakse Äh, vastavust paremini tagada ja, ja mis aitavad liikmesriikide kontrollisüsteeme. ma arvan, et samas me saame seda paketti veelgi paremaks muuta ning äh, pakkuda äh, paremat turvalisust Euroopa turul ning paremat elukvaliteeti Euroopa kodanike jaoks. meie ajakava on väga tihe, ettepanek esitati üsna hilja aga me oleme siis ambitsioonika ajakava paika pannud koos härra Stefanekiga. nii et ähm, aeg, nagu öeldud, on piiratud, aga usun, et meil õnnestub selle paketiga ei, enne selle ametiaja lõppu ehk ühele poole saada. ja ma olen veendunud äh,, et me saame täna põhjalikuma ettekujutuse sellest, mida see õigusloomine pakett endas sisaldab, mis meil siin mängus on ja äh, kavatsen teha tihedat koostööd äh, variraportööridega, et lõpptulemus oleks hea. suur tänu, Nikola, ja nüüd tahaksin anda sõna härra Joakim Imestel Meidale, kes on ühtse turupoliitika reguleerimise ning rakendamise direktor peadirektoraadist Grow. palun, teil on sõna. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada selle hea koostöö eest, mis meil on Euroopa Parlamendi ning kahe raportööriga. meil olid esialgsed kohtumised juba, mis näitasid, et meie töösuhted kujunevad heaks Äh, mul paluti teha väga lühike sissejuhatus, sellepärast et oleme tulnud siia kuulama siiski seda, mida on meie esi, esinejatel öelda. ühtne turg pakub üüratuid võimalusi Euroopa ettevõtetele ning äh, pakub tarbijatele suuremat valikut, madalamaid hindu. kuid samas ühtne turg ei toimi päris nii, nagu peaks. see puudutab nii ühtlustatud valdkonda kus on meil Euroopa Liidu tooteid puudutavad õigusaktid paigas, kui ka ühtlustamata valdkonda, kus peaks rakendama vastastikuse tunnustamise põhimõtet. aga kahe sektori probleemid on samas erinevad ning seetõttu ongi meil kaupade paketis kaks ettepanekut. kõigepealt ühtlustatud valdkond hõlmab umbes kaheksakümmend äh, protsenti äh, kaupadest, kui me räägime kaupadest väärtuse mõttes ja siin on peamiseks probleemiks äh, vastavus ning äh, turu järelevalveorganid tavaliselt näevad, et va-, mittevastavuse määr on umbes kakskümmend kuni kuuskümmend protsenti, äh, kui lähtuda kontrollide käigus välja tulnud näidetest. see ei tähenda siis seda et, et kakskümmend, kuuskümmend protsenti toodetest ei, ei vasta nõuetele, vaid see tähendab see seda et, et kakskümmend kuni kuuskümmend protsenti toodetest, mille puhul äh, kontrolle läbi viiakse, äh, osutuvad äh, nõuetele mittevastavaks. ja isegi kui me ei tea tegelikku mittevastavuse määra, sellepärast et seda teada oleks võimatu, äh, on need näitajad liiga kõrged, me ei saa minna kompromissile turvalisuse valdkonnas ning me ei tohi minna kompromissile ka keskkonna vallas püstitatud eesmärkide küsimuses. mitteühtlustatud valdkond hõlmab umbes kakskümmend protsenti kaupade väärtusest ja selle potentsiaali ei tohiks alahinnata. endiselt räägime siis kahekümnest protsendist toodetest Euroopa Liidus ning äh, tegevuse potentsiaalne kasu tuleb väga hästi välja, kui me toome kaks näitajat, nende kaupade puhul, äh, mis on ühtlustatud, on äh, Euroopa Liidu sisene eksport viiskümmend viis protsenti sisetarbimisest ja mitteühtlustamata sektori puhul on see ainult kolmkümmend viis protsenti niisiis kakskümmend protsenti vähem on piiriülest kaubavahetust mitte ühtlustamata toodete osas kui ühtlustatud toodete osas. see näitab, et vastastikune tunnustamine ei ole veel päris nii, nagu võiks olla. ja mitteühtlustatud valdkonnas on mitmeid kaubandustõtteid, selles pole kahtlustki, ning tooted, mida õiguspäraselt turustatakse ühes liikmesriigis, on sageli teises liikmesriigis keelatud Euroopa Parlamendi uuring mitte Euroopa maksumuse kohta näitab, et kaubandustakete vastane võitlus suurendaks Euroopa Liidu sisal, sisest kaubavahetust saja miljardi võrra aastas. ja see uuring ei hõlmanud mitte ainult vastastikust, vastastikult tunnustatud valdkonda, vaid äh, aga siiski annab see ettekujutuse sellest, millist majanduslikku kasu võiks oodata meie ettepanekud üritavad korvata neid probleeme, millest ma just rääkisin. vastastikune tunnustamine peab, peaks soodustama äh, ametivõimude ning ettevõtete dialoogi ja vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni kaudu. see peaks äh, kergendama majandusüksuse ehk ettevõtte suhtlust äh, ametivõimudega. kui me anname instrumendi, vastastikuseks tunnustamiseks, siis meil on äh, ka äh, ärisõbralik äh, probleemide lahendamise võrgustik, Solvit võrgustik, sellele lisaks tuleb juurde tegevuskava selleks, et vastastikustest tunnustamisest teadlikkust tõsta. vastavuse ning jõustamise ettepanek võimaldab meil turujärelevalvet teostada kaasaegselt, sellisel moel, et me teeme koostööd ettevõtetega, et meil on vahendid ka kontrollimaks tooteid, mida müüakse internetis, nii nagu ka poest müüdud kaupade puhul ja nii, et oleks tagatud sujuv koostöö kogu Euroopa Liidus. selles kontekstis Euroopa Liidu toodete vastavuse võrgustik on oluline osa meie ettepanekust loodame, et oleme andnud piisavad eeldused selleks, et parandada ühtset turgu kaupade jaoks ning äh, oleme väga huvitatud kõikidest mõtetest, mis aitavad turgu veelgi parandada ning ootame pikisilmi äh, edasist koostööd äh, parlamendiliikmete Tanti ning Stefanekiga. suur tänu ja nüüd siis esimene paneelarutelu, mille pealkirjaks on liikmesriikide kogemused praeguse kaupade raamistikuga seoses. meil on kolm külalist kohal. tuletaksin kõikidele meelde, et teil on neli minutit sõnavõtuks aega. ning kõigepealt annaksin sõna härra Tangi Laararile, kes on äh, ühtlustamise toodete reguleerimise meteoroloogia osakonna äh, juhataja kohusetäitja äh, Prantsusmaalt. palun, härra Laare. suur tänu, lugupeetud äh, esimees. alustan siis täna esimese paneeliga Prantsusmaal on kaupade vaba liikumine väga oluline, me leiame, et see on oluline kogu Euroopa ja Prantsusmaa jaoks ka. meie leiame, et me oleme piisavalt ressursse eraldanud äh, sellesse valdkonda ning sellegipoolest peame tõdema, et mittevastavate toodete määr on siiski suur. ja me leiame, et äh, seda olukorda tuleks kindlasti parandada. probleemil on kaks külge selle mittevastamise puhul ja see mittevastavus on üsna suur Euroopa Liidu äh, turul. kõigepealt sellega kahjustatakse äh, neid ettevõtteid, kes peavad eeskirjadest kinni, kes on investeerinud äh, teadusuuringutesse ja, ja, ja nii edasi ja nii edasi. ja äh, kasu toob see neile, kes seda ei tee. ja äh, samas teine probleem on see, et ei ole tagatud Euroopa tarbijatele kõrge kaitsetase, mida Euroopa Liit edendada püüab ning see võib, võib seada ohtu ka tarbija tervise. Prantsuse jaoks see vastavuse parandamine peaks äh, tulema läbi kolme elemendi, kõigepealt rohkem tuleks äh, kaasata ettevõtjaid äh, ning kutsuda neid üles rohkem eeskirju pidama, stimuleerida neid seda tegema, siis oleks vaja turu järelevalveorganite vahel paremat koostööd ning kolmandaks, turu järelevalvet tuleks teha rohkem iseäranis piiridel, sellepärast et piirid on praegu Euroopa Liidus nõrgaks kohaks. seda kolmandat punkti tahaksin natukene rohkem lahata, sellepärast et Prantsuse ametivõimudele tundub, et see on kõige tähtsam nendest valdkondadest. me tahame äh, järelevalvet suurendada isi, iseäranis piiridel ja selleks on vaja oma eeldusi. kõigepealt äh, tuleb turujärelevalveorganitele anda suuremad volitused äh, kogu territooriumil. teiseks äh, tuleb anda võimalused kasutada tugevamaid sanktsioone nende ettevõtjate jaoks, kes reeglitest kinni ei pea. ja kolmandaks, järelevalveorganitele tuleb anda piisavalt ressursse, et nad saaksid viia läbi katseid ja kontrolle oma erinevates laboratooriumites, see on ka äärmiselt oluline kõik äh, see peaks aset leidma kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, need volitusi tuleks ühtlustada, ressursse tuleks ühtlustada äh, selleks, et äh, kolmandate riikide äh, kodanikud ei äh, otsiks paremaid piire, nii-öelda paremaid kohti, kust Euroopa Liitu oma kaupasid sisse tuua, kus reeglid oleksid kõige nõrgemad ja kontrollid kõige nõrgemad. ja me tervitame uut ettepanekut, aga meil on kahju, et see pakett hõlmab ainult ühtlustatud tooteid praegusel hetkel, aga me leiame siiski, et esimene algatus on äh, siiski väga hea äh, mõninga nendes valdkondades, millest ma rääkisin. see on väga hea, väga hea äh, on ametivõimude volitusi suurendada, see ettepanek äh, võimaldab ka viia läbi uurimisi ettevõtjatega seoses ning samas on tegemist ka innovaatilise lähenemisviisiga, kui Euroopa Liit Euroopa Liit tuleb äh, aidata ka, äh, saab aidata kaasa oma testivõimalustega, kui liikmesriikidel ei ole äh, võimalik seda ise teha. meie arvates aga viimane osa ettepanekust ei ole piisavalt ambitsioonikas, nimelt kolmandate riikide ettevõtja kohustus vastutav isik määrata, kes kannavad hoolt selle eest, et tooted vastaksid kõikidele nõuetele me tahaksime äh, seda äh, jah, kõigi jaoks, ettevõtete jaoks, äh, nii tavamaailmas kui ka ähm, internetikaubanduse puhul, aga see vastutav isik peaks vastutama tõesti mitte ainult info esitamise eest, vaid vastavuse eest nende toodete puhul järele, turu järelevalveorganitel peaks olema piisavad volitused, et oma tööd teha halduskoormus aga ei tohiks samas liiga suureks minna. väga ettevaatlik äh, tuleb olla ka avaliku erasektori partnerluse küsimuses, äh, et järelevalveorganid äh, ikkagi jääksid sõltumatuks. vastastikune tunnustamine meil Prantsusmaal ei ole, vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamisega raskusi, me leiame, et turg tõesti ootab teatavat küpsust, aga asju võib alati parandada me arvame aga, et vaja ei ole otseselt äh, õigusloomelist ettepanekut, ehkki suhtume ka sellesse positiivselt, me arvame, et äh, Solvitki on iseenesest juba väga hea algatus. aitäh! ja nüüd annan sõna härra Joonas Vesterile, kes on siseturu atašee Rootsi alalisest esindusest Euroopa Liidu juures härra Vester, teil on sõna. Thank you and good afternoon everyone uh.... aitäh, tere päevast. kõigepealt tahaksin tänada IMCO komisjoni selle kuulamise korraldamise eest ja selle eest, et paluti mind tutvustama oma kogemusi. räägiksin äh, seitse kuus neljast ja seitse kuus viiest regulatsioonist, määrusest äh, kõigepealt eraldi ning siis räägiksin ka uuest komisjoni ettepanekust. praegune vastastikuse tunnustamise määrus on selline, et tuleb mainida selle keerulist struktuuri, seda on väga keeruline selgitada. isegi nende puhul, kes sellega igapäevaselt tegelevad. uut, uue turuseireametniku jaoks on see täiesti arusaamatu, kuigi ta peab seda oma igapäevases töös kasutama, seetõttu äh, tuleb tunnistada, et uus ettepanek komisjoni poolt on palju parem, palju äh, lihtsamini mõistetav ning äh, menetluskord on äh, ka arusaadav juba lihtsalt lugedes. praeguse määruse puhul on erinev ka, selle rakendusala pole päris selge, ei, see ei ettevõtetele ega ametivõimudele. eriti keeruline on mõista äh, selle seost horisontaalse Euroopa õigustiga, õigustikuga, nagu näiteks toodete äh, äh, turvalisuse direktiiv või toiduohutusdirektiiv ning seda on keeruline ellu rakendada ka sektoripõhiselt. kui me räägime, äh, kuna harmoniseerimise tase pole selge. seda aspekti võiks parandada ka komisjoni uues ettepanekus. üldiselt meie kogemused seitse kuus neli määrusega ei ole just meeldivad ning seda oleks vaja üle vaadata. praegune turuseire direktiiv aga on positiivsem öö, oma üldises toimimises. üldiselt on see hea ja tasakaalustatud, sätted on kergesti arusaadavad ja ellurakendatavad, seda saab küll parandada eelkõige, mis puudutab koostööd ametivõimude vahel, aga Äh, siin parandused on, äh, see parandusi saab pigem teha läbi viimistluste, mitte terve süsteemi restruktureerimise. mainiksin aga kolme aspekti kõigepealt. ühtne turuseire tegevus. kõik nõustuvad, et ühine piiriülene öö, äh, reeglite jõustamine on keeruline ning komisjon on selle jaoks lahkelt eraldanud ka raha. aga senini kaasneb selle rahaga nii palju bürokraatiat, et äh, turuseireametid ei ole seda piisavalt kasutanud. teiseks, koostöö turuseireametite äh, ning tolliametite vahel äh, ning ka tolliametite vaheline koostöö piiriüleselt, sellest räägiti ka varem. E, esimest e, katab praegune määrus, teist mitte, aga mõlemad on vajalikud selleks, et vältida kolmandatest riikidest mittevastavate toodete sissevoogu ning mõlemad tuleb ka tugevdada. kolmandaks, ATCO grupid, need on administratiivse koostöörühmad, kus saab arutada erinevate sektorite eripärasid selleks, et ühtlaselt üle Euroopa Liidu määrustikku ellu rakendada turuseire metodoloogia võib olla väga erinev tulenevalt sektorist, seetõttu on vaja neid rühmasid tugevdada. lõpetuseks. juba ähm, ma mainisin, et üldised kogemused on positiivsed selle määrusega, aga tooksin välja ka paar valdkonda, kus ei ole vaja üldse reguleerida Euroopa Liidu tasandil. artikkel neliteist, komisjon teeb ette liikmesriikidele kohustused äh, miinimumstandardid, mõningad nendest on selged, aga teised on meie arvates kasutud. keerulisemaks muudab asja veel see, et need sätted on ka üsna vastuolulised, näiteks kaks, veebilehekülgede sul-, sulgemine ning kasumi tagastamine. Nendel on marginaalne lisaväärtus, aga äh, nad äh, sekkuvad üsna palju äh, liikmesriikide pädevusse, mu aeg lõpeb seega, üksikasjadesse ma laskuda ei saa, aga ma olen valmis kõikidega asju arutama, kes sellest huvitavad, ma tean, et Rootsi valitsus valmistab ette ka oma arvamust sellel teemal. aitäh! suur tänu! järgmisena härra Jan Havlik kes on Euroopa asjade ja, ja siseturu osakonna direktor Tööstus- ja Kaubandusministeeriumis Tšehhi Vabariigis. palun. aitäh! suur tänu mind siia olulisele arutelule kutsumast. kõigepealt isiklikum märkus. ma tu-, olen pärit uuest liikmesriigist ning tänu Euroopa Liidule meil on selline tugev tarbijakaitsevõrgustik meie kodumaal, see on meie lähtepunkt suur tänu ka Rootsi kolleegile, ta öö, äh, säästis umbes kaks minutit minu sõnavõtust, sest ma olen suuresti temaga nõus. paar lisamärkust, üks puudutab vastastikust tunnustamist. meil on mõningad puudujäägid olnud koostöös mõningate liikmesriikidega, näiteks teavitamises ning üldises öö, äh, reeglite ellurakendamises, seega äh, parandamisruumi on see puudutab ka tegevuskava. teiseks, Solvit ning selle tugevdamine. Solvit ei lahenda küll kõiki probleeme, aga osasid siiski. seega, kui Solvitit tugevdatakse ning eriti, kui tugevdatakse seda seost Solviti juhtumitega ning komisjoni jätkutegevusega, eh, siis sellest oleks kasu. ja siis paar märkust äh, ellurakendamise ning äh, reeglite järgimise kohta turuseire valdkonnas. Tšehhi kogemused näitavad, et kõik äh, riiklikud kontrolliametid teevad omavahel koostööd, see on väga tähtis. aga sellele järgneb veel koostöö Euroopa Liidu tasandil. Tšehhi puhul meie turul järelevalve põhineb riskianalüüsil, nii me koostame oma aastaseid tegutse, tegevuskavasid, vastastikuse tunnustamise ning turujärelevalve puhul näeme me, et tarbijad ja ettevõtted ei ole pro-, asjast päris teadlikud, seega liikmesriigi tasa-, tasandil, aga ka Euroopa tasandil on veel vaja tööd teha ning viimane märkus selle kohta, kuidas see pakett lõpuks välja võiks näha sooviksime rõhutada seda, et me ei, me, me peaksime vältima õiguslikku ebakindlust. see võib tõesti juhtuda eh, ning teatud tasakaalunihked tuleks ka eh, eemaldada, aga üldiselt on komisjon teinud head tööd. aitäh! sellega lõpetame esimese paneelarutelu, ehk siis saame minna teise paneelarutelu juurde. see puudutab praktilisi väljakutseid seoses toodetega kolmandatest riikidest. esimene kõneleja siin on proua Kristin van Ker-, Kesteren Stefan, kes on äh, Antwerpeni sadama kaubandusosakonna äh, nõunik. palun. aitäh, äh, et ma saan tutvustada teile sadamate seisukohti, ma koostasin ka ettekande kõigepealt äh, paar sõna sadama kohta, see ei ole punkt ainult, kust äh, äh, sisenevad kaubad Euroopa Liitu, vaid see koosneb mitmetest osadest, kõigepealt eraettevõtted, siis need, kes toodavad või käitlevad tooteid, siis avaliku sektori kontrolliametid nagu toll või toidu ja sööda turvalisuse amet siin nad ongi. on siis äh, ka sadamaamet ning kui nüüd uurida, kes mida teeb, siis kui kaubad sisenevad Euroopa Liitu, siis äh, äh, see tähendab seda, et erasektori ettevõtted suhtlevad avaliku sektori ametitega. meie oleme öö, sisemaal olev öö, sadam me äh, suhtleme kahe eraettevõttega, aga me ei tegutse igapäevaselt äh, kaup, äh, kaubandusega, meie ei ladusta tooteid näiteks. meie pigem lihtsalt toetame seda tegevust nii palju kui võimalik. me oleme justkui väravad Euroopa turule, logistilised väravad. loomulikult me soovime, et eraettevõtted saaks töötada võimalikult efektiivselt, et meie tegevus oleks usaldusväärne ja etteennustatav ning samas toetame, soovime me, et seaduslik äh, kaubandus äh, edeneks, kahjuks sellega kaasneb ka ebaseaduslik kaubandus, seetõttu äh, peavad avaliku sektori ametid kontrollima võimalikult tõhusalt neid kaupu. meie väljakutse sadamaametina Äh, ning ka e-, ettevõtete väljakutse on maksimeerida turvalisust, et sest me ei soovi olla väravaks ohtlikele kaupadele, ebaseaduslikele kaupadele. samas me mõistame ettevõtete vajadusi, kaubanduse vajadusi ja me soov, soovime minimeerida meie tegevuse mõju kaubandusele, samal ajal kontrollides neid kaupu, mis sisenevad Euroopa Liitu. mida me siis arvame? kuidas oleks seda väljakutset võimalik lahendada? ma tõesti usun, et äh, tuleb luua partnerlused, tuleb kuulata üksteist, mõista üksteist. ettevõtted peavad mõistma, mida toll teeb, toll peab mõistma, kuidas logistika toimib ning tuleb luua selline partnerlus selleks, et edukalt tegutseda. võib ka näha, et meil on vaja selget Euroopa-ülest õiguslikku raamistikku, meil peab olema võrdsed tingimused liikmesriikide vahel, sest ebaseadusliku kaubanduse puhul võib näha väga keerulisi logistikaahelaid ning nemad otsivad kõige nõrgemat sisenemispunkti. ma usun ka, et kui tuvastada öö, äh, äh, usaldusväärsed reeglitest kinnipidavad tarneahelad, äh, mida, mida ei ole raske teha, sest suurem osa ettevõtteid järgivad reegleid. kui sellised partnerid leida tarneahelates, võtta need enda partneriks siis saa-, on palju rohkem aega selleks, et keskenduda eh, tundmatutele tarneahelatele. ning lõpetuseks on oluline ka kommunikatsioon ning infovahetus kogu tarneahela ulatuses, sest me teame, et suur osa infost, mis on vajalik tollile või teistele kontrollametnikele, on kättesaadav, aga ta ei ole kättesaadav õigel ajal või õiges kohas seetõttu ma arvan, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal need andmeplatvormid, digitaliseerimine e, ja nii infovahet, nii toimiv info, infovahetus on ääretult oluline meie võitluses ebaseadusliku kaubanduse vastu ja selliste kaupade vastu, mida me ei soovi Euroopa turgudel näha. aitäh! suur tänu! järgmisena härra Giovanni Kessler, kes on tolliameti direktor Itaalias. palun!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 ma ei räägi mitte ainult Itaalia tolliametist, vaid kõikidest tollidest. toll peab äh, kontrollima juba piiril kaupade turvalisust, ennem kui nad sisenevad Euroopa Liitu. tollil on muidugi traditsioonilised ülesanded kontrollida Ähm, imporditavaid kaupu. me räägime siin ka maksukohustustest, mida tuleb kontrollida, aga viimastel aegadel on kõige tähtsam just turvalisus. Nende äh, sissetoodavate kaupade turvalisus tuleb kontrollida, kas on täidetud kõik reeglid kas kõik paberid on korras ning nagu öeldud, kõige tähtsam on turvalisus. siin võib näha nüüd natukene statistikat Itaalia tollist. Need on läbi viidud kontrollid, mis on aastate jooksul suurenenud. seega tööd on järjest rohkem tollivõimudel ja me räägime tõesti kõige rohkem turvakontrollidest, kas need sissetoodavad kaubad on turvalised või mitte. aga millised instrumendid meil üldse on ning mida saaks parandada? instrumendid on tüüpilised, me räägime, töötame kõik ühise riskiprofiili alusel, mitte ainult Itaalias, aga mujalgi uurime, kust toode on pärit, ning kas tootel endal on mingisuguseid märkimisväärseid omadusi. seega tollil on käsutuses suur hulk andmeid, ma ei tea ühtegi teist ametivõimu, millel, mille käsutuses oleks nii palju äh, infot, aga oluline on just äh, koostada riskiprofiilid nende andmete põhjal. seda teevad meie äh, eksperdid, see on keeruline töö, mis peab toimuma ka võimalikult eh, tõhusalt. aga jällegi tuleb kõige rohkem keskenduda turvalisusele. kogemused näitavad, et, et see süsteem toimib väga hästi. Ehm, ja siis on meil ka see hoiatussüsteem ehm, kakskümmend üheksa protsenti kõikidest hoiatustest on hoopis seotud näiteks mänguasjadega. me teeme siin koos ka, koostööd ka Turujärelevalveametiga, aga to-, aga toll mängib siin kõige olulisemat rolli. mida saaks paremini teha? päris paljut, tuleb tunnistada. eelkõnelejad juba ka tõid mõningad aspektid välja Äh, äh, kõige nõrgem lüli ketis on just see importija äh, ning nemad otsivad ka kõige nõrgemat punkti, kust kaubad siseneda saaks. meil on kakskümmend kaheksa, varsti kakskümmend seitse erinevat tolliametit ning igal liikmesriigil on oma andmed, oma riskiprofiilid ning tuleb tunnistada, et kahekümne kaheksa tolliameti vahel on suured erinevused, erinevad riskianalüüsid, erinev tegevustõhusus. Itaalias näiteks on öö, näiteks üks suur hargmaine ettevõte, mis toodab mänguasju ning kuuskümmend viis protsenti kontrollidest Äh, viidi läbi, aga siis ettevõte sulges oma uksed, kolis kuskile mujale tegutsema, kus äh, kontrolli on vähem. seega meil on kakskümmend kaheksa erinevat andmebaasi, kakskümmend kaheksa erinevat äh, tegutsemisviisi. ning see võib olla ka kahjulik sest äh, meie riskiprofiilid on ka erinevad, seetõttu ma tervitan väga seda, et on välja tuldud selle uue algatusega. meil, meie tegutsemisviis peab olema ühtne, oleks hea, kui meil oleks ühine Euroopa tolliamet, sest nii saame me tagada ka parema turvalisuse siin sisenevate kaupade puhul, aitäh! Thank you very much, sorry I was aitäh! suur tänu teie esitluste eest. sellega oleme jõudnud teise paneelarutelu lõpuni. see tähendab, saame jätkata kolmanda paneelaruteluga esitleme uut probleemide lahendamise menetlust, sealhulgas Solvit, Solvit võrgustiku kasutamist ning esimese kõne, esimese kõnelejana saab sõna proua Anuška Janssens, kes on Euroopa Komisjonis Solviti meeskonnajuht, palun. Yeah, thank you very much uh, for this opportunity to shed some suur tänu selle võimaluse eest tutvustada teile Solvitit ja uut menetlust. valmistasime selle ettekande koos ette, loodetavasti saame see kaheksa minutit. kui te ei tea, mis on Solvit, siis äh, aastal kaks tuhat kaks pandi sellele alus ja enam kui kuusteist aastat hiljem oleme lahendanud viisteist tuhat juhtumit nii eraisikute kui ettevõtete jaoks. võrgustikus teevad koostööd liikmesriikide asutused, seega keskused, Solviti keskused lahendavad reaalselt probleeme komisjon äh, ainult hõlbustab võrgustiku tööd, korraldame koolitusi, pakume andmebaase, aruandlust, äh, võimalusi ja nii edasi. aga nagu näete, töötame tihedas koostöös nii siin Brüsselis kui ka riiklikes Solviti keskustes. Solviti keskne äh, tähtsus ja see on eriti oluline VKE-de jaoks, on see, et see annab ülevaate ka teise liikmesriigi haldusmenetlustest teine eelis on see, et me töötame alati paaridena, kaks solvitsüsteemi ühe juhtumi kallal, seega on tagatud ka aruandlus. ning kolmas element on see, et meil on olemas andmebaas, iga etapp igal juht-, juhtumil kantakse andmebaasi, tegemist on väga läbipaistva süsteemiga ja mõlemad partnerid äh, iga juhtumi korral näevad, mis toimub äh, Solviti keskustes ja viimane eelis on see, et kõik on tasuta. ning nüüd ma annan sõnajärje üles Loorele Belgia Solviti keskusest. aitäh! selgitan lühidalt, äh, kuidas lahendatakse Solviti juhtum praktikas. ettevõttel on probleem ja ta otsustab Solvitiga ühendust võtta väga hõlpsalt äh, saavad nad ligi meie veebipõhisele andmebaasile, lisada sinna oma juhtumi, lisada manuseid, äh, juhtumi kirjelduse, amet, suhtluse ametivõimudega ja nii edasi, siis äh, võtame ühendust nende liikmesriigi Solviti keskusega ehk siis ettevõtte asukoha liikmesriik on see, mis on koduliikmesriigiks üks kuu on kõigi, pärast kõigi dokumentide vastuvõtmist hindamiseks aega, kuidas nad analüüsiga tegelevad, neil on olemas kas oma õiguseksperdid või võtavad nad ühendust liikmesriigi ekspertidega või võtavad ühendust Enterprise Europe'i võrgustikuga, sellest mõne sõnaga hiljem. kui tundub, et tegemist ei ole Solviti keskusega, äh, keskuse juhtumiga, ehk siis ei ole mingit Euroopa mõõdet, või on juba kohtumenetlus pooleli, sel juhul võimalikult kiiresti äh, suuname me juhtumi sinna, kus see olema peaks, aga enamikul juhtumitel jääb äh, esitatud kaebus siiski solviti pädevusse ning sellisel juhul juhtkeskusele oma andmebaasi kaudu selle edastame. meil on andmebaasis äh, kirjeldused, analüüsid ning meil on ka omad ootused selles osas, milline peaks lahendus lõpuks välja nägema juhtkeskus asub selles liikmesriigis, kus probleem ilmnes, kus äh, ametiasutus kohaldab kuidagi vääriti Euroopa Liidu õigust. seitsekümmend päeva pärast seda on juhtkeskusel aega, et äh, leida praktiline lahendus või selgitada, miks äh, nende liikmesriik siiski on õigesti tegutsenud. mõlemad keskused töötavad koostöös riikliku pädeva asutusega muidugi juhtub ka, et juhtumid jäävad lahendamata, sel juhul registreeritakse need andmebaasis äh, lahendamata juhtumina, et ka komisjon oleks sellega kursis. kui tegemist on ettevõtete juhtumitega, kui ettevõtted meiega ühendust võtavad, siis teeme koostööd ka Enterprise Europe'i võrgustikuga. eelmise aasta maikuus võtsime vastu tegevuskava koos liikmesriikide ja komisjoniga selleks, et Solviti tööd tugevdada, näiteks üks meede oli äh, tag-, tagamaks, et Solvitist oleks ettevõtetele rohkem kasu, et ettevõtted leiaksid Solviti üles, kui vaja on. ning üks äh, meie tegevustest oli see, et Enterprise Europe'i võrgustikuga koostööd tugevdasime. esiteks äh, panime kokku üldise koostööjuhise Solvit Belgia keskuses on juba seda kasutatud äh, juhtumite jaoks. oleme töötanud kohe koos kolm kuud ning oleme juba näinud, et selline koostöö on edukas. Enterprise Europe võrgustik on tuvastanud äh, ka mõned juhtumid, kus äh, tegemist on ettevõtete vahelise, mitte solviti juhtumiga ja seega on nad need juhtumid üle võtnud samuti saadame kõik eh, ettevõtetega seotud juhtumid eh, Enterprise Europe Belgia keskusele nõu saamiseks. juulikuus korraldame Flandrias just ettevõtetele suunatud ürituse ja nüüd annan kolleegile taas sõna. lühidalt räägiksin ka Solviti mandaadist kui me räägime kaupade vabast liikumisest eh, ja vastastikusest tunnustamisest, siis see ei ole Solviti jaoks midagi uut, see jääb Solviti praeguse mandaadi piiresse. kuna meil on siin kolm kriteeriumit, piiriülene element, eh, sealhulgas eh, tuleb rikkuda, peab olema Euroopa õiguse rikkumine ja kaasatud peab olema ka avalik asutus vastastikuse tunnustamise juhtumise puhul. meil on siin üks positiivne näide ja kaks negatiivset näidet selleks, et äh, näitlikustada, mida on vaja uues määruses. positiivne näide esiteks, kaks äh, Solvit keskust selles osalesid, ettevõte soovis äh, värve naaberliikmesriigis müüa nad äh, puutusid kokku mitmete piirangutega, kõige olulisem see, oli see, et neil ei olnud lubatud äh, tooteid müüa, kui nad ei äh, too välja märgisel tootjat ja levitajat, et ettevõte ei olnud sellega nõus. Nad olid veetunud, et see ei tulene Euroopa Liidu õigusest ja võtsid oma kodus hoolduskeskusega ühendust ning muidugi jõuti järeldusele, et Euroopa õigust kohaldatakse siin valesti ja ainult tootja tuleb pakendil ära märkida. keskus võttis ühendust juhtkeskusega, kes võttis ühendust äh, ametiasutusega, selgitati, mis on öeldud tegelikult, uuriti, mis on äh, öeldud äh, sätestatud Euroopa Liidu õiguses, vaadati, kuidas see on üle võetud liiklusriigi õigusesse ning äh, ametiasutus vastavalt sooviti juhenditele, juhistele muutis oma lähenemist ja ettevõttel oli võimalik ainult tootja nime pakendil mainides tooteid naaberriigis turustada. nagu öeldud, on meil olnud ka juhtumeid, millel, äh, mille puhul Solviti keskusel ei õnnestunud seda lahendada üks põhjuseid, miks Solvitil ei õnnestu kõiki juhtumist lahendada, on see, et vastastikune tunnustamine on väga keerukas või on selleks vaja mõnes küsimuses väga põhjalikke tehnilisi teadmisi. kui sellist oskusteavet ei ole, on väga keeruline otsustada, mitte ekspertidel, kas piirav meede on proportsionaalne või mitte. see võib näiteks ette tulla juhtumis, kus, mida solvitil ei õnnestugi seega lahendada. veel üks nõrk äh, koht solvitis on mitteametlikkus avalik asutus peab nõustuma sellega, et Euroopa õigust on valesti kohaldatud ning muutma olukorda, solvit on aga selleks hea lihtne mitteametlik vahend, aga poliitiliselt tundlikemas küsimustes või toote ohutust puudutavates küsimustes võib juhtuda, et ametiasutus ei ole veendunud sellise mitteametliku vahendi kasutamise tõhususest. ning nüüd jõuangi kaheksanda artikli ettepaneku juurde uues vastastikuse tunnustamise määruses. siin artiklis käsitletaksegi neid kahte küsimust. esiteks tehakse ettepanek kasutada olemasolevat vahendit, et ei loodaks järjekordset uut vahendit ettevõtetele, aga samas tuleks seda olemasolevat vahendit tugevdada, tuues seda lähemale Euroopa institutsioonide oskusteabele. me usume, et selline menetlus, nagu tuleneb artiklis kaheksa, tugevdab solvitit nii, et solvit tuleks toime ka vastastikuse tunnustamise juhtumitega ja seda tulenevalt komisjoni oskusteabest, teabest. kuidas äh, see menetluses toimub, püüan teha lühidalt. kaebus esitatakse solvitis, solvit hindab seda, püüab lahendada juhtumi ning kui solviti keskuses saadakse aru, et see ei ole võimalik, kas siis äh, ametiasutuse vastuseisu tõttu või nõutakse väga äh, põhjalikku oskusteavet, võetakse ühendust komisjoniga. komisjon pakub siis kas vastavat äh, ekspertteavet või muid vahendeid, et juhtum lahendada. eelised on siin esiteks see, et tänu sellele artiklitele ning komisjoni rolli sõnaselgele väljatoomisele on meil tegelikult Solviti roll juba tugevam. ametiasutused teavad, et kui Solvit nendega ühendust võtab, siis sellega kaasneb ka võimalus, et komisjon aitab hiljem Solviti keskust. samuti on eeliseks see, et me ei leiuta siin uut äh, vahendit, see on väga oluline, sujundatakse dialoogi pädevate asutustega ning aja jooksul kindlasti saame ka piisavalt teadmisi kuida-, selle kohta, kuidas üldiselt vastastikuse tunnustamise äh, eeskirju kohaldatakse ja kuidas see toimib konkreetsetes sektorites. aitäh! aitäh ja nüüd saame jätkata järgmise paneelaruteluga. ettevõtete vaatenurka käsitleme siin ning nüüd annaksin esmalt sõna härra Martina Sparissasele, kes on Business Europe'i siseturu osakonna direktor. palun, teil on sõna Thank you very much, madam chair. aitäh. ning aitäh, et kutsusite eh, ka Business Europe'i täna siia esinema. mul on väga hea meel siin olla, veel parem on see, et saan asutada, alustada millestki positiivsest. Business Europe'i liikmed nimelt toetavad eh, kaupade paketti üldiselt, kuna aeg on üsna piiratud, läheksin kohe nende kahe ettepaneku juurde siin on meil mõned äh, punktid, äh, kuidas saaks parandada ettepanekut. esiteks vastustamise tunnustamise määrus. tõhusam äh, probleemide lahendamine Solviti kaudu on oluline, et ettepanek to toimiks. kui vastastikune tunnustamine ei toimi, peaks olema ettevõtetel võimalik paluda ka komisjoni arvamust teiseks, väga hästi on teada, et ressursid ja õigeaegne sekkumine komisjoni poolt on üliolulised. seetõttu tulekski seda aspekti tugevdada ning ähm, tuleks seada ka tähtaeg Solvitis komisjoni arvamuse esitamiseks, siis meil oleks äh, võimalus tagada, et see, et menetlus on äh, lühike, tähtajad on kindlad ning äh, me saaksime olla kindlad, et komisjon tõesti ka hõlbustab seda menetlust mm edasi teise ettepaneku juurde, mis puudutab turujärelevalvet, siin rõhutaksin äh, eeskirjade ühtsust ja proportsionaalsust, liikmesriikidel on kogemusi juba praegu, vastavalt praeguse raamistiku kasutamisele ettevõtete poolt. vahel on nii, et nõudeid, nõuete tõlgendamiseks on liiga palju ruumi riiklikel turujärelevalveasutustel. samuti on puudu proportsionaalsuse sõltumatud hinnangud seoses nende otsustega. näiteks meil oli üks juhtum, kus üsna piirav otsus langetati eh, paari eh, ametniku poolt tulenevalt eh, põhjalikult läbi arutamata kaebustest. null, selles valdkonnas tegelikult õnnetusi ega ka, ei juhtunud ega kaebusi ei esitatud. ning see toob mind teise punkti juurde, mis puudutab äh, slaidi teist poolt äh, vastavust ja jõustamist ning põhisõnum meil siin oleks järgmine. meil on vaja tugevamat turu järelevalvesüsteemi seoses äh, ühtsete tingimuste tagamisega turul aga need pädevused, mis me anname turu järelevalve asutustel, peaksid olla, olema proportsionaalsed, mingisugust äh, tühja lehte ei tohiks neile anda seoses volitustega. seega see proportsionaalsus peaks olema äh, paremini tagatud, viidates artiklile kakskümmend viis, see on äh, mainitud ka selle slaidi lõpuosas. sellega seoses tahaksin öelda, et meil on väga raske olla nõus selle mittevastavuse eelduse praeguse sõnastusega. miks? sest me räägime millestki, mis on või, seotud võimalikult piirava otsusega, mille langetab üks ainus turu järelevalveasutus ning selline piirav otsus vastavalt praegusele sõnastusele võib tuleneda mis tahes teabest, avaldusest, infost, mis pärineb mis tahes allikas ning seda võib kasutada tõendina. see võib äh, viia selleni, et langetatakse otsus üle-euroopalise mittevastavuse kohta. kolmandaks sooviksime sealt siduda sellega artikliga neliteist turujärelevalveasutuste äh, volituste artikliga Äh, turu järve, järelevalveasutus äh, võib nõuda ligipääsu mis tahes ettevõtte teabele ning samuti võivad nad äh, soovida, et mis tahes juriidiline või füüsiline isik peab esitama mis tahes teavet seoses selle juhtumiga ning muidugi siin tulevad mängu ka proportsionaalsuse ja konfidentsiaalsusküsimused. kõik see, mis eeldab otsuse langetamisele ja puudutab tõendeid, peaks lähtuma kaebuse esitaja huvidest. artiklis neliteist on need aga veidi nihkes võrreldes Turju järelevalveameti tõl-, mõistega artiklis kolm. kokkuvõtteks muidugi on vaja täpsustada kogu seda ahelat ja oleme valmis Euroopa Parlamendiga koostööd tegema. meie ehm, üldine analüüs ettepanekute kohta on kuu lõpuks veebisaidil saadaval. suur tänu ning väga hea meel on teid siin taas näha, anname sõna järgmisele kõnelejale, härra Ilja Prügemann, kes on Eurocommerce'i ühisturu osakonna nõunik, palun yeah,. Um... suur tänu, proua esimees, et andsite mulle võimaluse siin äh, rääkida kõikide jae- ning äh, hulgimüügiettevõtete nimel Euroopas. kõigepealt ähm, on hea uudis see, et me toetame kaupade paketti, see aitab kaupade vaba liikumist parandada, pakub suuremat õiguskindlust ettevõtjatele ning iseäranis väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. meie arvates peaks paketi eesmärgiks olema piiriülese kaubavahetuse edendamine ja see ei tohiks tuua täiendavat halduskoormust ettevõtetele. samuti peaks parandama vastavust, suurutada, suurendades koostööd ettevõtete ning ametivõimude vahel ning võideldes äh, petturite vastu. õiguskindlus peaks olema ka parem, äh, ülesanded selged äh, ning toote õiguse sätted voolujoonestatult. me arvame, et kõikide toodete, nii ühtlustatud kui mitteühtlustatud toodete jaoks peaks olema sama õigusraamistik Euroopa Liidus. meie kogemused näitavad, et Euroopa Liidu välised online kauplejad pakuvad siseturul tooteid, Äh, mida võivad inimesed tellida otse online äh, ettevõtetest ja need tooted ei pruugi olla turvalised. mõnikord ei ole Euroopa Liidus vastutavat isikut neil ning äh, Euroopa Liidu õigus peaks siis arvesse võtma ka uusi võimalikke ärimudeleid oma tegevust planeerides. samuti turuseire puhul jääb puudu järje, järjepidevusest riski hindamine toimub erinevatest põhimõtetest lasku-, lähtudes ja see tekitab õiguslikku ebakindlust piirivahese kauplemise puhul ja ka liikmesriigi siseselt. jae- ning hulgiettevõtted leiavad ka, et sageli ei ole piisavalt võimalusi dialoogiks ametivõimudega, aga et rääkida riskidest ja turvalisusest, mille valdkonnas on ettevõtetel tegelikult väga palju ekspertteadmisi mis puudutab vastastikuse tunnustamise ettepanekut, siis jah, tegemist on väga olulise põhimõttega, me tahame tagada kaupade vaba liikumise Euroopa Liidus ühtsel turul, aga liikmesriigid alati ei pea sellest põhimõttest paraku kinni. me leiame, et ähm, ettevõtte deklaratsioon äh, selle kohta, et toodet juba õiguspäraselt turustatakse ühes liikmesriigis, võiks olla kasulik ka mujal ja ähm, künnis äh, kaebuste esitamiseks võiks olla madalam ja komisjoni äh, ettepaneku tingimused on praegu liiga ähmased. Solvit võib nõuda arvamust, äh, komisjon võib esitada arvamuse, see on liiga ähmane. liikmesriigi ametivõimudel on väga palju kohustusi selle ettepanekuga, mõned on juba praegu olemas, aga kuidas tagatakse rakendamine? kas peaks olema selged tagajärjed, kui äh, liikmesriigi pädevad asutused ei pea menetluse eeskirjadest kinni. järgmine ettepanek. Eurocommerce toetab komisjoni ettepanekut tagada, et kõik tooted turul oleksid turvalised. me peaksime lähtuma selles ennekõike ikkagi koostöös ettevõtte, koostööst ettevõtete ning ametivõimude vahel, et suurendada usaldust. selleks, et tagada vastavus, erinevad äh, varustusahela tegijate poolt, peaksid kõik vastutusvaldkonnad olema selged, kõikide ülesanded olema selged ja tootja vastutab tegelikult täielikult toote vastavuse eest. pidades silmas turuseireorganite piiratud ressursse, on meil vaja arukat lähenemisviisi, nutikat lähenemisviisi ja mitte volituste suurendamist toetame liidu tootevastavuse võrgustikku et äh, tõhusus oleks parim ja ettevõtete esindajad tuleks sellesse ka kaasata. me võime jagada siin oma ekspertteadmisi ametivõimudega. ametivõimud peaksid ka riskipõhiselt sellele küsimusele lähendama. petturite vastu tuleks võidelda, kui äh, sest nemad tegelikult toovad äh, mitteturvalisi tooteid turule. ametivõimud ega peaksid aitama ka tõelisi Äh, ettevõtjaid, kauplejaid, kes tahavad nõuetest kinni pidada. ja äh, kõigepealt peaks ettevõttele võimaldama tekkinud probleemid ise lahendada. me toetame vastavuspartnerlus, äh, partnerlust, memorandumit, asjatundlike teadmiste vahetamist, meil on vaja ühtlustatumat ning järjepidevamat lähenemist Euroopa Liidus ja see parandab vastutust, tooteturvalisust ning õiguskindlust, aitäh! suur tänu! ja meie viimane sõnavõtja on härra Philippe Portalier, kes on äh, siseturu ning standardimise direktor Orgalanist. palun, teil on sõna. suur tänu, äh, lugupeetud esimees austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et andsite selle võimaluse organile, organile meie seisukohtade tutvustamiseks. meie esindame ettevõtet, mis, kus on väga palju tööstus- ning tarbijatooteid Äh, muruniidukid, kraanad, gaasiseadmed, äh, robotid ja nii edasi. peaaegu kõik meie tooted on hõlmatud ühtlustamisõigusega ning me tegeleme peamiselt siis selle äh, asjakohase ettepanekuga komisjoni poolt. mis siis täna mängus on meil? viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liidu rahvaarv kasvanud kümne miljoni võrra ja kodumajapidamiste tarbimine on samuti kasvanud kümne protsendi võrra see on teinud, suurendanud konteineri äh, käivet Euroopa Liidus neljateistkümne protsendi võrra. ja me oleme kuulnud, mida see siis tähendab. Euroopa Euroopa Liidu liikmesriigid aga samal ajal on vähendanud oma tolliameti inimressurssi seitsme protsendi võrra ähm, kümne võrra protsendi võrra, eelarvet seitsme protsendi võrra ja turu järelevalve inspektorid kolme protsendi võrra. meie ütleme, et sellest küll aitab. meie äh, liikmed kogevad seda, et üha rohkem keerulisemad reeglid kehtivad meie toodetele ja nende reeglite rakendamine, nendest kinnipidamine läheb üha rohkem maksma. aga mis mõte sellel on, kui ei ole tõhusat tu turuseiret ja öö, äh, tõhusaid kontrolle koha peal? liikmesriikide esimene prioriteet peaks olema see, et mittevastavad tooted ei oleks turgudel tooted, mis võiksid olla ohtlikud tarbijatele ja professionaalsetele kasutajatele. aga nagu mitmed eelkõnelejad mainisid, samuti on neil oluline kohustus kaitsta legitiimseid tootjaid ebaõiglase konkurentsi eest, nii et kui turujärelevalveorganitel ei ole raha, Äh, personali ja ka tehnilist pädevust oma kohustuste täitmiseks, siis tuleb rakendada arukat lähenemisviisi, nagu siin juba varem öeldi. selleks, et see teoks saaks, on meil omalt poolt kolm ettepanekut. kõigepealt koostöö. meil on vaja füüsilist kontrolli ning dialoogi ametivõimude ning ettevõtete vahel. see on olulisem kui äh, ebamäärane automaatne pealiskaudne halduskontroll tõhus füüsiline kontroll eeldab kolme olulist elementi. nimelt pädevus, finantsressursid ja legitiimsus. ettevõtte tööstus võib pakkuda nii pädevust kui ka finantsressursse, teha seda vabatahtlikult, nii nagu äh, turu järelevalve toetusalgatus MSSI Electrical illustreerib, aga meil ei ole legitiimsust ja seetõttu on oluline, et ettevõtted teeksid koostööd ametivõimudega ja tuleks anda ühine äh, legitiimsus äh, vastastikuse arusaamise memorandumi sõlmimiseks lähtuvalt ettepaneku artiklist kaheksa. loomulikult see peaks toimima äh, selgetest äh, ja objektiivsetest ähm, tingimustest lähtuvalt, nagu liidu vastavusvõrgustiku artikkel kolmkümmend üks. teiseks, meil on vaja järjepidevust ähm, turujärelevalve tegevuses kogu Euroopa Liidus ja välispiiridel. peatükk neli kuni kaheksa ettepanekust tervitame iseenesest artikleid kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks, mis käsitlevad seda võrgustikku ja see tähendaks seda, et kui see on asjakohane, siis äh, asjakohaste ettevõtjate ning tarbijaorganisatsioonide esindajad kaasatakse ka. kolmandaks, proportsionaalsus. meie arvame, et ettepanek peaks võimaldama, võimaldama äh, turu järelevalvet teostada, mitte lihtsalt andma rohkem volitusi ja seetõttu äh, ei ole vaja tuua sisse kohustust äh, ettevõtjatele täiendavaid kontrolle läbi viia lisaks olemasolevale õigusele ja öö, ähm, turu järelevalveorganitel peaks olema järjepidevamad kohustused ning volitused kogu Euroopa Liidus, aga need volitused ei pea olema öö, äh, suuremad kui see, mis on möödapääsmatu ja proportsionaalne. kutsume siis üles parlamendiliikmeid toetama öö, äh, teostatava kompromissi väljatöötamist aasta lõpuks komisjoni ettepanek on ambitsioonikas ning meie eesmärk peaks olema äh, lisada arukust, lisada tõhusust liikmesriikidesse ja nende turu järelevalve tegevusse. suur tänu tähelepanu eest, suur tänu. see tähendab seda, et saame siis äh, hakata pihta meie järgmise paneelaruteluga, kus räägime mõjust tarbijatele ning meie esimene esineja selles voorus on proua Monique Goyens, kes on Peuki peadirektor. suur tänu, lugupeetud esimees, tere äh, lugupeetud daamid ja härrad, räägin äh, Peuki Euroopa Tarbijaorganisatsiooni nimel täna teie ees ja meie turujärelevalve ning äh, turvalisuse vallas tehtav töö teeb tihedas koostöös ANEK-iga. me praegusel hetkel valmistame jagame äh, meie seisukohti institutsioonidega selle paketi osas, see protsess on käimas ning äh, täna äh, saan piirduda küll ainult viie minutiga ning tõstatada peamised teemad, mis on meil südamel. loomulikult me tervitame seda paketti, usume, et selle paketiga toodakse sisse mitmeid häid elemente tarbija jaoks. näiteks see asjaolugi juba, et Euroopa Liidu äh, laborid määratakse kindlaks ning et äh, Euroopa Liidus peab olema äh, õiguspärane esindaja, see on tarbija seisukohast väga oluline. ning et liikmesriigi ametivõimud peavad samuti viima läbi kontrolle ning et Euroopa Liit annab liikmesriikide käsutusse vajalikud ressursid, kui seda on vaja Need on lihtsalt mõningad näited sellest, mis meie arvates äh, on äh, head elemendid selles ettepanekus. ettepanekus on aga ka puudujääke ja me loodame, et Euroopa Parlament aitab parandada mõningaid elemente seal tarbijate jaoks. nimelt, kõigepealt paketi reguleerimisala. ma räägin siin ainult siis vastavusest ning jõustamisest Re. reguleerimisala tuleb parandada ning laiendada. praegu kehtib see ühtlustatud toodetele, aga see peaks kehtima ka mitteühtlustatud toodetele. tarbija seisukohast ei ole äh, arusaadav see, et, et mänguasjad on hõlmatud, aga lapse äh, hooldamiseks, hooldamiseks vajalikud tooted ei ole jällegi. ja kui kaup äh, ei vasta nõuetele, siis peaks kohe öö, äh, olema võimalus öö, äh, hüvitusele Äh, mingisuguse ajavahemiku jooksul, sellepärast et toode, mille sa ostsid, ei vasta nõuetele, mis on seadusega kehtestatud. see pakett annab võimaluse asjade internetiga seoses tekkivate väljakutsete seletamiseks, need tuleks ka paketti kaasata. Äh, katseprotokollid tuleb muuta kättesaadavaks praegu on see suure küsimärgi all ning keskenduda tuleks ka turvalisusele, äh, julgeolekule, äh, mis peaks olema turvalisuse üks element. praegune õigusraamistik ei hõlma teenuste turvalisust, räägitakse ainult toodete turvalisusest, aga, aga kõikidel to toodetel on ka tarkvara näol üks teenuse element ning sellega tuleb ka äh, turuseire vallas tegeleda. samuti platvormide roll, seda tuleb täpsustada. kuidas turvalisustega ning turvalisust tagada internetikeskkonnas müüdud toodete puhul? komisjon andis eelmisel aastal välja oma suunised, kuidas seda teha, aga need on vabatahtlikud. kuna internetimüük üha kasvab ka toodete osas ja tooteid tuleb ka kolmandatest riikidest, peavad olema meil siduvad kohustused nende toodete turu järelevalveks. oluline on ka see, et tarbijad ei peaks maksma mittevastavuse eest me võime siis tuua siin äh, paralleeliks äh, diiseli keelu mõningates Saksa äh, linnades. peamiseks ohvriks on siis diiseliauto omanikud. diiseliautod on kaotanud igasuguse väärtuse ja nad ei saa selle eest enam raha tagasi. ja siis Kaila, see nukk, ühendatud nukk, mida peetakse spiooniks Saksamaal Äh, inimesed peavad siis äh, toote hävitama, aga raha nad tagasi ei saa ja nemad tegelikult ei ole ju äh, süüdi milleski, neid tuleb kaitsta. ja siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta paketis oli tarbijaorganisatsioonidel oma roll selleks, et suhelda ametivõimudega turuseire foorumil, aga uue paketi puhul ei nähta tarbijakaitseorganisatsioonidele ette mingisugust rolli. aga meie liikmetel on väga palju informatsiooni selle kohta, mis turul toimub, me võiksime juhtida tähelepanu mu mureküsimustest ning äh, teha äh, struktuuriliselt aidata kaasa turu seiresüsteemi parandamisele. Äh, selle, see tuleks süsteemi tagasi tuua. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Mikael Kassar, kes on turujärelevalve osakonna direktor Malta konkurentsi- ja tarbijaküsimuste ametis ning äh, samuti on ta ProSafe'i äh, juhatuse esimees. jah, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest jagada meie teadmisi kaupade paketi kohta kõigepealt omalt poolt tahaksin öelda, et meie ei ole siin kohal selleks, et omaenda seisukohti äh, esitada, vaid tahaksime liikmesriikide seisukohti edendada. ja mis puudutab paketi ennast, siis esimene asjaolu, mida tuleks arvesse võtta, on see, et meil on vaja otsust kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta äh, toote turvalisuse ning turujärelevalve paketi küsimuses, mis on praegu äh, ähm, teadmatus olukorras ning meil tuleb langetada olukord, mis edasi juhtub, mis edasi saab. ja äh, tooted on, on tooteid, mis ei ole selle uue paketiga hõlmatud, nii et äh, see küsimus vajab kiiret lahendamist. paketi positiivsed elemendid on järgmised tervitame seda, et uue ettepanekuga, äh, see uus ettepanek on põhjalikum kui kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta pakett liikmesriikide kohustuste küsimuses. liikmesriikidele pannakse kohustus viia läbi äh, turujärelevalvet ning tagada piisavad ressursid turule järelevalve tagamiseks. sellega saab ainult nõustuda ning äh, selle tähtsust ei saa alahinnata turu järelevalveorganitel peavad olema vajal oma tööks vajalikud ressursid. teiseks äh, tervitatavaks elemendiks on ka see, et äh, äh, me peame teavet vahetama ning liikmesriigid peavad oma üksteist aitama. ning nii nagu ka ametivõimud ja ettevõtted. see on nüüd siis nüüd nõue, mitte ükski inimene ega ükski riik ei ole saar, ehkki mina ise olen riigilt, äh, riik, äh, mis on, olen pärit riigist, mis on saar geograafiliselt, aga muidu mitte. ja kolmas positiivne element, mis on ka väga oluline, on see, et liikmesriikide, äh, liikmesriikidel peaks olema miinimumnõuete nimekiri, miinimumvolituste nimekiri, nagu näiteks äh, proovide võtmise õigus, mis ei ole tagatud mõningates liikmesriikides, tasuta proovide võtmise äh, õigus, sanktsioonide kehtestamise õigus äh, ning äh, ebaturvalisuse toodete, ebaturvaliste toodete kasumi kõrvaldamise Äh, nõue, mina ise ei ole ka valmis maksma mitteturvalise toote eest ja seda ei tohiks tarbijate kohustuseks muuta. siis veel. küsimused, mis vajavad veel täiendavat tööd. kõigepealt sõltumatuse ning objektiivsuse põhimõte liikmesriikides. see põhi, seda põhimõtet tuleb kaitsta ka tulevikus. ainult liikmesriigid teavad, kuidas asjad kohapeal toimuvad ning nemad teevad, mida on vaja. Hmm. mitte ükski teine ametivõim ei tea ühe liikmesriigi kohta nii palju, kui mina äh, oma liikmesriigi kohta ja igaüks oma liikmesriigi kohta ning artiklid seitse ja kaheksa ähm, kaasamine turujärelevalvesse, see võib aidata tekitada sellist äh, vastavuspartnerlus äh, äh, mõtet, aga see võib olla problemaatiline, sellepärast et vastavuspartnerlus kui selline on ju iseenesest hea, kui mõlemad osapooled töötavad sama eesmärgi nimel, aga samas seda ei saa alati tagada. lähimuspõhimõte ettepanekus mainitakse tootavu, toote vastavusvõrgustikku. siin võib jääda puudu lähimuspõhimõtte austamisest, liikmesriike võib-olla nähakse kui äh, madalama taseme autoriteeti, lähimuspõhimõte peaks aga olema kivisse raiutud ning äh, nii, sellest lähtuvalt peaksime edasi toimetama. vastutava isiku nimetamine ja äh, vastavusinfo eest vastutava isiku ametisse nimetamine, see on oluline ja tuleks vaadata seda, kuidas seda saab praktikas tagada kaupade paketis, kui asju ei tehta nagu kord ja kohus, siis on see lihtsalt täiendavaks halduskoormaks ettevõtetele, äh, vabandust, liikmesriikidele, vabandab teil ja see ei too mingisugust kasu. Need on siis meie esialgsed seisukohad seoses kaupade paketiga, olen valmis ka kõikidega selle üle mõtteid vahetama. suur tänu! ja meie viimased kõnelejad, härra Claudio Bergonzi äh, on jäänud veel, kes on Indicami peasekretär, palun härra Claudio Bergonzi suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu selle kutse eest. esindan Indicami, mis on Itaalia organisatsioon, mis tegeleb intellektuaalomandi õiguse kaitsega. iseäranis pakub meile huvi kaupade pakett, äh, sellepärast et äh, toodete mittevastavus mõjutab äh, kahte Euroopa majanduse valdkonda, nimelt tarbijaid ning ettevõtjaid. ja praegust ettevõtet hindavad praegu meie, praegust ettepanekut hindavad praegu meie eksperdid ning me ei tahaks, et äh, see ettepanek, selle ettepanekuga mindaks liiale kui meil on, oleme olnud tunnistajaks sellisele olukorrale, kus ähm, mittevastavate toodete sisenemine äh, Euroopa Liidu territooriumile on suure, suur, liiga suur ja OECD andmetel viis protsenti Euroopa Liidu tulevatest toodetest on tegelikult võltstooted, kui me räägime öö, äh, omandiõigusest, mis tähendab äh, viite miljardit öö, dollarit äh, finantskadu, see ei ole väike probleem, see meetmete vastavuse probleem. see on ainult üks osa laiemast probleemist. kahe tuhande kümnendal aastal konfiskeeris Itaalia tolliamet äh, suure hulga spordialatseid, äh, mis, mis, mida oli toodetud intellektuaalomandi õigust rikutes ning mis sisaldasid toodet, mis Maailma Tervishoiuorganisatsiooni hinnangul on väga tõsine vähitekitaja. kujutage ette, mis oleks juhtunud siis, kui need tooted oleksid turule jõudnud. antud juhul toll aga sekkus ja, aga see juhtum omalt poolt avas Pandora laeka. ta peatati küll intellektuaalomandiõiguse rikkumine, aga vallandusid probleemid, mis on seotud äh, täna siin arutletava raaming, raamistikuga ning ma loodan, et õiguslooja suudab olukorda kuidagi parandada praegust õigusloomelist ettepanekut kasutades. intellektuaalomandi äh, õigusest mitte kinnipidamine tekitab ka turvalisuse probleeme, samas ma- ja maksudest kõrvalehoidmist esitatakse võltsdeklaratsioone ning äh, ka ei peeta impordieeskirjadest kinni nimetatud toode, mis oli võltstoode, oli tegelikult toode, mis hõlmas endas mitmeid rikkumisi, nii et probleem on tegelikult palju laiaulatuslikum, kui esialgu paistab. toodete nõuetele mittevastavus mõjutab meid otseselt ning kahjustab meie tööstust. see samuti õõnestab tarbijate usaldust ja kui tarbijad ei usalda, siis ei ole nad ka valmis midagi ostma elektroonilise kaubavahetuse näitajad ei ole olnud nii suured, kui oleks tegelikult võinud prognoosida ja just nimelt äh, sellepärast, et usaldusest tuleb puudu. meil on terve rida erinevaid eeskirju, äh, mille kallal tööstus peab veel tööd tegema. ja see on äh, mõjutanud endiselt meie, tõsiselt meie toodete kulu ning ettevõtete jätkusuutlikkust iseäranis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kus on vähem kui kakskümmend töötajat. olukord on tegelikult nii tõsine, et selle ettepaneku ja, ja selle ettepaneku meetmed on, aitavad olukorda muuta järelevalveorganid, järelevalveorganitel luuakse paremad tingimused info saamiseks vastavuse kohta praegu aga on analüüsi pika, pikemalt rääkimata raske ellu viia, nii et ma ütleksin, et tundub esialgu, et koorem ettevõtetele on samas proportsionaalselt liiga suur. ettevõtted, kes püüdlevad vastavuse poole, peavad nüüd veel täiendavatest eeskirjadest kinni pidama selleks, et vajalikku teavet ehitada. peamiseks probleemiks on see, et tööstus on sattunud probleemi ohvriks, aga peaks olema samas ka lahenduse üks osa. ning loodetavasti kaupade pakett toob selle lahenduse meile kiiresti iseäralise ühtlustamise kaudu, mida siin on korduvalt mainitud turujärelevalveorganite tegevust tuleb ühtlustada liikmesriikides. peaaegu alati on olukord selline, et me põrkume, põrkume vastakuti piiriüleste seadustega ning äh, meil ei ole tegelikult võimalusi piiriüleseks äh, uurimiseks ja luuretegevuseks, meil on oma ametivõim, tolliamet, aga ka tööstuse esinda-, tööstuse esindajad peavad neid kontrolliorganiks, sellepärast et ainult neil on pädevused kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis. hoolimata sellest, et ebaseaduslike kaupade voog Euroopa Liitu kasvab, nagu härra Kessler ütles, siiski mõned tolliametid, ametid ei tegele piisava tähelepanuga selliste kaupadega. me loodame, et siin haaratakse härjal sarvist ning võimalusest kinni, et töötab, et arendada edasi täiendavat raamistikku vastavate toodete jaoks ning et see ei too kaasa äh, ettevõtetele täiendavat koormat, praegu peavad ettevõtjad pidama kinni tervest reast nõuetest ning neid tuleks tunnistada täiesti legaalsete majandusüksustena, ähm, aga samas meil on vaja paremat koostööd ja koordineerimist tolli ning pädevate asutustega ning inimesed, kes impordivad Äh, tooteid peaksid samuti tõendama, et nende tooted vastavad nõuetele. For the members who are present. ja nüüd küsin, kas kohalolevatel saadikutel on küsimusi, härra Agnew, palun. aitäh, minu arvates on nüüd hea võimalus teilt küsida mingi asja kohta, mis juhtus eelmisel aastal, teid on siin nii palju, et äkki mõni teist teab see puudutab fibrinooli nimelist materjali, mida kasutavad munade tootjad selleks, et puhastada oma kanalaid ja see, sellega saab väga hästi tappa hiiri. Ühendkuningriigil siis lõppes asi küll päris hästi, aga olukord oli selline, et Hollandi munatootjad said kasutada seda fibrinooli nimelist ainet. aga Ühendkuningriik Ühendkuningriigis, kuigi nad on ühisturul, ei saanud tarbijad seda toodet osta, sest Briti tervishoiuamet ei olnud andnud sellele ainele registreerimisnumbrit, ma ei tea, mis ta kaubanimetus oli täpselt, aga see oli selge näide sellest, kuidas siseturg ei toimi. meie saime sellest tegelikult kasu, sest nagu te vast teate, siis fibrinool jõudis munadesse ja see on ohtlik aga mul on küsimus, et kas see on täiesti isoleeritud näide sellest, kuidas üks riik, liikmes, äh, üks liikmesriik saab äh, takistada mingi toote äh, turustamist või on selline asi tavaline? võib-olla mõni teist kaheteistkümnest või kuueteistkümnest inimesest teab vastust ning veel üks oluline asi on see vastastikune tunnustamine. Brexiti ja äh, olukorras on see väga oluline ning äh, võib-olla mõni teist teab, kuidas me vastastikused, vastastikust tunnustamist saame kasutada sujuvaks piiri ületamiseks. aitäh, härra Serlimovitš! aitäh, proua Sinaine, kasutan nüüd seda mikrofoni hoopis, et külaliste poole pöörduda. kõigepealt tahaksin tervitada seda ettepanekut nii enda poolt kui ka Martin Lokkekoordi poolt, kes kahjuks täna siin ei saa olla aga me olime ühel meelel, et need on kaks väga head ettepanekut ja me toetame neid. mul on kolm küsimust meie külalistele. esimene on härra Potenkoldile, vabandust, kui ma teie nime valasti, valesti hääldan. Te rääkisite väga põhjalikult ressursipuudusest äh, turu järelevalves ja üks lahendusi, mille te välja pakkusite, oli, et tuleb tegutseda nutikamalt. kui selline olukord on. siin on ka omad piirid. kui teil on mingisugune summa raha, siis te saate küll töötada natukene nutikamalt, aga mõne aja pärast ikkagi selgub, et, et edasi tegutseda ei saa, sest äh, see on liiga kallis erinevad pooled tegid äh, eri, mõned ettepanekud, kuidas olukorda lahendada, öeldes, et need äh, järelevalveametid võiksid saada osa äh, trahvirahadest näiteks, siis oleks neil ka motivatsioon süsteem toimima panna. ma tahaksin teilt küsida, mida teie sellest arvate? ja teiseks, millised võiks olla sellega kaasnevad riskid teatud valdkondades sellised äh, süsteemid juba on olemas, kui mind, ma pargin oma auto siin valesti, siis ma saan trahvi, sest nemad saavad protsendi sellest trahvisummast, aga varsti öö, äh, äh, on tulemuseks see, et süsteemi kuritarvitatakse, näiteks Rootsis eelmisel nädalal ma lugesin, et öö, trahvi saavad ka kiirabiautod, sest nad võtavad haigeid peale, aga trahvi tegevad inimesed ei hooli sellest, sest nemad saavad oma protsendi ikka kätte ehk siis, mida te arvate sellisest süsteemi muutumisest äh, ning millised võiks olla ohud? teine küsimus on Business Europe'ile. Te rääkisite põhjalikult sellest, millised ohud kaasnevad erinevate standarditega, aga minu meelest äh, mis juhtub siis, kui kõige karmimad standardid äh, kehtestatakse kõikidele ei räägi siin tõsistest öö, rikkumistest või ohtudest. vahel võib olla märgistamine natukene erinev, erinevates riikides. ning siis võib juhtuda nii, et üks riik kehtestab eriti karmid reeglid ja ta otsustab, et ei, see ei ole õige märgistamine. ja kohe peatub tegevus terves Euroopas. niisiis minu arvates kaasnevad ka sellise lähenemisega ohud vahest kommenteerite ning viimane küsimus on komisjonile. Rootsi esindaja rääkis ohust, et meil on süsteem, kus me saame sulgeda veebilehekülje ja ma nõustun, et see on vahel vajalik, aga CPS-iga oli mul samasugune probleem, et vahel on väga keeruline või väga ohtlik selliseid veebilehekülgi sulgeda, toon näite. palun tehke lühedalt, lühidalt. näiteks ajalehed, Les Soir siin. Neil on lehe, lehel ka üks äh, reklaam, kui selgub, et, et see ühendab mind mingisuguse äh, rikkumist läbi viia leheküljega, kas ma pean, me peame siis Lessuaari lehekülje kinni panema, sest nende lehel on ka üks rikkumine. seega siin on öö, selline öö, habras tasakaal. mida te öö, sellest arvate? vabandust, et nii kiiresti, pikalt rääkisin. aitäh, võib-olla alustame viimase kolme küsimusega, sest need olid suunatud konkreetsetele inimestele. niisiis palun vastake ühe minutiga, kui võimalik. kõigepealt Rootsi esindaja, jah, palun, teil on sõna. komisjonil oli viimane küsimus. aga viima-, esimene küsimus oli teile, palun. aitäh selle küsimuse eest, mis puudutab seda vastastikuse mõistmise memorandumit, siis sellise eelarvega ei saa suurt midagi teha, aga ettevõtjad näiteks on valmis vahel maksma ka äh, sõltumatute poolte poolt äh, läbiviidavate testide eest. see juba äh, võtab natukene vähem kulusid maha turu järelevalveametitelt selline lähenemine näiteks võiks toimida. me ootame siin väga teie toetust, sest tundub, et selline lähenemine partnerlus ettevõtetega ei meeldi just kõigile liikmesriikide ametitele. mis puudutab äh, kulude hüvitamist äh, turujärelevalveametitele siis see võib ka olla seotud rikkumistega, aga meie nõustume eh, ettepanekuga artiklis kakskümmend üks. meil on ka võimalikke ettepanekuid, näiteks selle raha ei saa sisse nõuda, kui amet ei ole ettevõtjale ametlikku nõuet esitanud. on esitanud nõude, millega kaasneb keeruline menetlus, selle asemel, et mitteformaalselt ettevõttega suhelda, ehk siis kulud ei või olla suuremad kui turuhind kui ettevõte öö, sa-, saaks lihtsalt tõendada, et see toode vastab reeglitele, siis ei ole vaja selliseid formaalseid nõudeid esitada. nüüd Parisas Business Europe'ist, aitäh! aitäh ka hea küsimuse eest! Te rääkisite erinevatest riski hindamis- tasanditest Euroopas, mille tulemus võib olla, et kehtestatakse karmimad standardid, kui ma õigesti aru sain. meie arvates oleks sellele ka lahendus ma siin ei korda üle proportsionaalsuskriteeriumit, mida ma rõhutasin juba oma ettekandes. esiteks on oluline see, et me lähtume riskipõhisest lähenemisest riskianalüüs peab olema tõenditepõhine. oleks hea, kui me räägime riskitõenditest, siis eh, eh, peaks see eh, dialoog olema võimalikult struktureeritud erinevate ettevõtjate või turuosalistega. seega struktuurne dialoog peaks olema tegevuse aluseks ning me toetame väga seda üle-euroopalist äh, äh, vastavusvõrgustikku, mida komisjon on ette pannud, see aitaks meie suhetele äh, sidusrühmadega kaasa. aitäh ning nüüd küsimus komisjonile. jah, teen väga lühidalt, härra Selminovitš. mis puudutab e-, veebilehekülgede sulgemist, siis see oleks üks pädevus Äh, mis ametitele antakse, nad ei pea seda tegema, aga kui nad, nende analüüs ütleb, et see on sobilik, siis nad võivad seda teha. seda esiteks ja teiseks, see on lubatud ainult tõsiste ohtude puhul. seega on see tõsisuse kontseptsioon ka sisse toodud ma arvan, et iga turuinspektor mõtleks viissada korda üle, ennem kui ta hakkaks Soari lehekülge sulgema teie näite põhjal. aitäh. ja siis härra Agnew küsimus, et nüüd olid vist erinevad küsimused, kas keegi soovib? jah, palun. aitäh, üritan sellele vastata, sest äh, minu amet vastutab turujärelevalve eest äh, pestitsiidide ja biotsiidide valdkonnas. see teie poolt äh, mainitud aine on biotsiid ja seal võib olla selliseid olukordi, sest äh, biotsiide tuleb registreerida. inimesed selgituseks inimestele, kes ei tea äh, biotsiididest midagi, näiteks nagu mina, siis biotsiidid on äh, ained, mis tapavad. Need äh, kätepuhastusrätikud, mida me iga aasta äh,, iga päev kasutame äh,, need äh, sisaldavad ka biotsiide, sest nad tapavad baktereid, need on ohtlikud kemikaalid, mida peab registreerima igas liikmesriigis. ja sõltuvalt äh, asukohast, kliimast, muudest eripäradest võib liikmesriik registreerida või mitte registreerida sellist toodet. sest see toode ei pruugi olla näiteks piisavalt tugev, et tappa baktereid Maltal. samas olukord Ühendkuningriigis või Hollandis on teistsugune aga kui tohib, tulen tagasi riskianalüüsi juurde, mida mainis ka Business Europe. me ei peaks väga kartma seda, et meil on erinevad riskianalüüsid. meil toimus ükskord suur arutelu, sest üks liikmesriik soovis öö, äh, lubada turustada Hiina laternaid. kõik vast teavad, mis need Hiina laternad on. saadetakse taevasse ja nii edasi. meie jaoks äh, kaasneb selle tootega tõsine oht, loomulikult Malta öö, äh, on väga erinev, sest Malta kliima on väga kuiv. niisiis riskianalüüs peab seda kõike arvesse võtma, see on ka seotud sellega mida ma rääkisin lähimuspõhimõtte kasutamisest. seega meie riskianalüüs erineks oluliselt Hollandi omast, kus on palju rohkem vihma ja vett. me, meil ei ole isegi magedat vett Maltal, meil on küll öö, ümberringi merevesi, aga ikkagi. seega me kõik toetame Äh, võimalikult suurt harmoneerimist, aga öö, äh, ei saa kõiki käsitleda ühtemoodi. aitäh! nüüd kokkuvõtvad sõnavõtud, selleks annaksin kõigepealt sõna Euroopa Komisjonile. aitäh! kaks lühikest äh, järeldust tänasest. esiteks minu meelest on meil siin öö, probleem liikmesriikide infrastruktuuri suuruse ja suutlikkusega. me ei peaks mõtlema ainult ka reeglitele, vaid öö, suutlikkusele neid reegleid ellu rakendada. teiseks see arutelu oli huvitav, sest see näitas, et me peame pingutama et üksmeelele jõuda. see Itaalia näide, äh, kus viidi läbi palju kontrolle mänguasjade tootjas, äh, tootjaga, äh, mille tulemusena ettevõte kolis mujale, selliseid asju ei tohiks juhtuda siseturul. meil peaks olema ühine riskianalüüs. tuleks rohkem ühtlustada seda probleemide tuvastamissüsteemi riskianalüüs, metodoloogia, erinevad analüüsid äh, tekitavad probleeme üle Euroopa, äh, mis on vastavuses ja mis ei ole, ei ole alati väga keeruline tuvastada, aga Turu Järelevalveameti metodoloogia on alati sageli väga erinev. seega äh, reeglid on olulised, aga ka võimekus äh, Äh, IT, rahalised ja inimressursid äh, on ka olulised, aitäh, minu arvates oli väga huvitav pärastlõuna, me saime päris palju infot selle kohta, kuidas edasi töötada. aitäh! suur tänu! ja nüüd tuleme tagasi meie raportööride juurde, kõigepealt annaksin sõna härra Stefanekile. aitäh, proua esinaine, kõigepealt tahaksin rõhutada seda, et ma tervitan väga seda kaupade paketi Euroopa Komisjonilt, praegune raamistik ei ole piisav selleks, et seda korrektselt ka ellu rakendatakse, seega see uus vastastikuse tunnustamise määrus peaks selgitama ja lihtsustama menetlust ettevõtete ja riigisektori jaoks. vastastikune tunnustamine toob kaasa lisandväärtust Euroopa Liidule, see võimaldab turule juurdepääsu toodetele, eh, mida oma turgudel juba turustatakse ning suurendab meie mitmekesisust. see ettepanek peaks tugevdama Euroopa tasandit ning Euroopa Komisjoni rolli vastastikuses tunnustamises. ma tervitan seda uut lihtsat vabatahtliku vaba, eh, vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni, mille öö, eh, öö, kirjutavad ettevõtted ning see lihtsustab kindlasti bürokraatiat halduskoostöö äh, seeläbi kindlasti tugevneb ka läbi ühtsete kontaktpunktide vastastikuseks tunnustamiseks. ma eeldan, et piiriülene koostöö läbi kontaktpunktide tugevneb ka ja üks oluline öö, äh, öö, äh, aspekt on solviti kasutamine probleemide lahendamiseks, seega kokkuvõtteks siin on kolm peamist asja. solviti kasutamine öö, probleemide lahendamiseks Euroopa Komisjoni rolli tugevdamine siin valdkonnas ning kolmandaks lihtsustamine ning menetluste kiirendamine. ma ootan kõikide kolleegidega selle olulise äh, teema kallal töötamist. aitäh! härra Tanti, aitäh! tahaksin tänada kõiki, kes siin sõna võtsid oli väga pinev arutelu ning väga kasulik meie töös. kõigepealt üldisem kommentaar. miks meil on vaja turu järelevalvet? miks me räägime sellest teemast täna? see on tänapäeval väga tähtis. maailm on järjest globaliseerunum, kaubandus järjest tiheneb ning me soovime, et Euroopa kodanikud ja ettevõtted äh, saaksid äh, nautida kaitset äh, ja turujärelevalve läbi. iga päev võtame me vastu määrusi ja direktiive, mis mõjutavad Euroopa ettevõtete olukorda. ja me so-, nõuame järjest rohkem ettevõtetelt, et nad kaitseks rohkem keskkonda, inimõigusi, suurendaks turvalisust nende inimeste jaoks, kes nende tooteid kasutavad. me soovime lisaväärtust Euroopa ettevõtetele ju ka. seda ei saa teha, kui öö, on inimesi, kes rikuvad reegleid, mis tegutsevad ebaseaduslikult ning turustavad mitteturvalisi tooteid. selleks ongi vaja turujärelevalvet ning nüüd on meil selge suund käes, see on väga pikk õigusakt, kuuskümmend artiklit, tegeleb paljude tehniliste teemadega, aga erinevad osapooled öö, annavad oma panuse selle sisu öö, parandamisesse, ma olen variraportööridega ka üksikasjalikult rääkinud sellest teemast, see öö, annab oma panuse Euroopa tootlikkusse, meil on siin ka ressursside küsimus, kui me rohkem ressursse ei eralda sellesse valdkonda, siis on meie Euroopa ettevõtetel lõpuks vähem ressursse. Euroopa ettevõtetel, ettevõtted kannatavad tõsiseid majanduslikke kahjumeid ning meie riigid kannatavad tõsist maksukahju, kui kaupu piisavalt ei kontrollita eh, ning petjad võidavad kui me ei analüüsi põhjalikult seda, millist kahju me saame äh, võltstoodetest või ebaturvaliste toodete turustamisest, siis me kaotame. kui turul on mitteturvalised äh, äh, tooted, kõlvatu konkurents, kui kannatavad töötajate õigused ja keskkond, siis, siis me kaotame seetõttu peame me otsustavalt äh, toetama turujärelevalvet, kui me ei murra seda nõiaringi, siis ei saa me korrektselt ka turgu, turu, turgu järgi varvata. kui öö, äh, öö, äh, imporditakse see Euroopasse, sest on vähem kontrolle siis eh, hakatakse turgu solkima ning nii Euroopa ei peaks töötama. seetõttu meil ongi vaja Euroopa turu järelevalvesüsteemi nii seestpoolt kui väljaspoolt. ja just siin üritame anda endast parima. üritame välja töötada tugevat eh, ettepanekut komisjoni algatuse põhjal. oleme valmis tööd jätkama meile antud ajakava põhjal. et Euroopa turujärelevalvesüsteem oleks võimalikult tõhus. aitäh! sellega sooviksin lõpetada meie kuulamise. kõigepealt tahaksin loomulikult tänada kõiki paneelkõnelejaid. suur tänu teile kõigile tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni ja loomulikult meie IMCO raportööre. suur tänu kõigile! Yeah, that's how we'll start. Yeah. For fast. Yeah. So um, it means that we... see tähendab, et saame jätkata järgmise päevakorrapunkti käsitlemist nimelt äh, muudatusettepanekute äh, arutamine Euroopa Liidu küberturvalisuse akti raporti juures, ootame ehk ühe minuti. okei okay,, we will um, start. väga hea, nüüd saame jätkata oma koosolekut ning nagu ütlesin, siis tuleb läbi vaadata muudatusettepanekud küberturvalisuse akti puudutava raporti juures. Nicola Tanti on raportööriks. enne kui läheme muudatusettepanekute juurde, tervitaksin ka kaasraportööre Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest, härrasid Matsolat ja Longot, kes on vastu võtnud sel teemal viieteistkümnendal veebruaril arvamuse. me soovime parlamendis tagada, et õigusaktides võetakse arvesse ka kodanikuühiskonna seisukohti. seega hea meelega annan sõna ka majandus- ja sotsiaalkomitee esindajatele, palun. Eh, grazie, grazie Presidente per l'opportunità che ci ha dato. La suur tänu. digiteerimine ja internet on innovatsiooni allikad, aga me peame ka end kaitsma. praegune strateegia tuleneb vastupidavusest, rahvusvahelisest koostööst ning tänane arutelu käsitlebki just vastupidavust. süsteem peab suutma toimida ka siis, kui seda rünnatakse, aga siin on mit-, kaks profiili, kaks aspekti, esiteks toodete ja teenuste sertifitseerimine Enisal on siin oluline roll mängida, aga rõhutame, et igas liikmesriigis peaks olema sarnane keskus, no mitmetes liikmesriikides ei ole seda aga veel tehtud. samuti peaks NISA eelistama sellist tegevust, millega toetatakse organisatsioonide ja inimeste digitaalsete õiguste edendamist ja NISA peaks iga-aastaselt äh, kinnitama, et äh, üle-euroopaline valmisolek küber- rünnakutele on olemas tulenevalt direktiivist. samuti toetame me seda, et luuakse küberturvalisust puudutav võrgustik, mis aitaks tagada ka sõltumatuse tehnoloogiast. avaliku erasektori partnerlus peaks tagama, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid äh, käsitlevad üksteist partneritena, me tahame ju tagada, et toimiks äh, ka digitaalne ühtne turg ning äh, seda toetaksid küberjulgeoleku me-, küberturvalisuse meetmed. praegu puudub hinnang selles osas, mida riiklikud ametid teha saavad, see on aga oluline lünk määruses tuleks paika panna ka mittevastavuse tagajärjed. NISA-le ette nähtud ressursid meie arvates ei ole piisavad. kui me soovime, et kahe-kolme aasta pärast oleksid paika pandud ka küberturvalisuse kavad pankadele, transpordisektorile, haiglatele ja mitmetele teistele, siis äh, võib kindlalt öelda, et ilma Enisata ei oleks see võimalik, aga ei saa ka öelda, et ainult Enisaga on see võimalik, seega tuleb kaasata kõik äh, ametid Euroopas, Pangandusjärelevalveamet, äh, Lennundusamet ja nii edasi, kui neid ei kaasata, siis tõenäoliselt see eesmärk ei saavu-, seda eesmärki ei saavutata. lisaks oleme väga lähedal ka uue MFF-i ettepanekule, meil on, meie arust on tähtis, et ka sellele valdkonnale pühendataks piisavalt ressursse ja NISA peaks olema prioriteedi. härra Matsala saab samuti lühidalt sõna. vabandab, vabandust, ütleb härra kõneleja. härra Longo mina valmistasin ette tarbijat puudutava osa arvamusest ning juhime tähelepanu sellele, mis puudutab just inimfaktorit, kuna see on äh, enamasti nii küberintsidentide põhjuseks kui ka ohvriks. mida me siin näeme? komisjon ei võta piisavalt arvesse inimfaktorit oma ettepanekus ükskõik, kas tegemist on siis äh, intsidendi põhjustaja või ohvriga. teeme ettepaneku luua tugev alus küberturvalisuse võrgustikule selleks, et tõsta teadlikkust nii ettevõtete kui äh, kodanike seas, aga selleks on vaja ka konkreetseid investeeringuid, kõrgetasemeline koolitus on samuti vajalik teadlikkuse tõstmise kampaaniad. selleks, et neid kolme tüüpi meedet rakendada, tuleb kaasata ka piirkondlikud ja kohalikud äh, omavalitsused, äh, VKE-d. NISA aktiivsel osalusel tuleks luua ka koolitusprogramm, mida saaks kasutada koolides haridus- ja koolitusprogrammide väljatöötamiseks on vaja olulisi investeeringuid ning samuti tuleb silmas pidada soolist äh, aspekti, et vähendada meeste ja naiste vahelist äh, tehnoloogilist lõhet. see eksisteerib ka küberturvalisusega seotud äh, ametite puhul. inimesed peaksid saama valida riistvara tarkvara ähm, vahelt turvalised tooted, selleks on vaja koolitust, samuti piisavat äh, märgistamist, äh, nagu näiteks tei-, teist tüüpi toodete, energiatoodete puhul näiteks. see toob ettevõtetele kaasa kulud ning vähendab turu killustatust. inimesed peavad olema teadlikud äh, selle toote omadustest, mida nad ostavad ning kui meil oleks ühtne logo, siis oleks äh, tarbijatel lihtsam otsustada, milliseid tooteid osta. NISA peaks tegelema teadlikkuse tõstmisega mitmel tasandil selleks, et edendada ohutut digitaalset käitumist ja suurendada kasutajate usaldust interneti vastu ning lõpetuseks soovime, et olgugi, et me teame, et riiklikutest pädevustest koolitusvallas tuleb kinni pidada, kontekstis loodame, et Euroopa Komisjoni ja NISA programm suurendab ka õpetajate ja koolitajate teadlikkust digitaalsetest toodetest. aitäh, tuleb välja, et siin on Itaalia päev, kuna meie raportööriks on Nicola Talti, kes nüüd sõna saabki. Faremo anche questo nonostante la nostra italianità, andiamo avanti. Eh. aitäh lugupeetud esimees. oleme küll kõik itaallased, aga töö vajab siiski tegemist. artikli viis, viiskümmend neli kolmandat osa tuleb siin arvesse võtta ka ITRE komisjon äh, teeb oma panuse meie raportisse. esitatud on kolmsada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut, seega kolleegid on jälginud, äh, kuidas dokument areneb. muudatusettepanekuid on väga palju, soovin tänada variraportööre ning äh, komisjoni sekretariaati komisjonis tehtud töö eest ning tänan ka variraportööre. muudatusettepanekutest me näeme, et tegelikult teadlikkus üha suureneb ja üha rohkem pööratakse tähelepanu sellele küsimusele. meil on nüüd äh, taas võimalus suurendada Euroopa tasandil äh, küberturvalisuse alal vastupidavust ja me saame seda teha väga koordineeritult eile arutasime seda teksti ka teiste fraktsioonide raportööridega ja meil õnnestus teha ka edusamme, meie eesmärgiks on ITRES komisjoni, juhtkomisjoni saata tagasi ambitsioonikas raport ning tänan ka fraktsioonide variraportööre selle töö eest. käsitlesime järgmise küsimuse, üldine lähenemine sertifitseerimisele, kas see peaks olema vabatahtlik või kohustuslik ning milliseid riiklikke skeeme saaks selleks kasutada samuti sooviti uut Euroopa tasandi sertifitseerimiskava ja arutati, kuidas seda tuleb teha, samuti arutati riikide rolli uute kavade väljatöötamises IKT vahendite jaoks ning variraportor leidsid siin ühise keele nii eh, uue kava ettevalmistusetapis eh, kui rakendusetapis tuleb eh, kaasata kindlasti ka kõik huvitatud osapooled, eriti just standardiorganisatsioon, standardimisorganisatsioonid ning VKE-de esindusorganisatsioonid. samuti võtsime arvesse minu ettepaneku ENISA-s paika panna töökava, mille raames pan-, nähakse ette ühtsed äh, üht, ühtne tegevus sertifitseerimise all Euroopa Liidus, pan-, koostatakse toodete nimekirjad IKT toodete jaoks, mille jaoks on vaja Euroopa tasandi sertifitseerimist, süsteemi. variraportööride kohtumisel jõudsime järeldusele, et tegemist peaks olema madala riskitasemega sertifitseerimise kavaga, see tähendab, et ettevõtted ise peaksid seda, sellega tegelema. uues õigusraamistikus on see nii ka ette nähtud. tuleks ka mainida, et toetaksin seda, kui need sätted aitaksid tagada tõhusa see väljendatud sertifikaatide järelevalve ükskõik, kas siis läbi tugevate kontrollimeetmete või muude Euroopa Liidu tasandi meetmete. selleks, et äh, järelevalve oleks tõhus, tuleks kaasata ka kolmandad äh, osapooled, organisatsioonid, mis aitaksid äh, kontrollida nõuetele vastavust. oleme arvesse võtnud seda, mis on juba toimunud seoses teiste sektorite äh, sertifitseerimiste, sertifitseerimisega ühtse turu raames. eriti täpselt oleme jälginud seda, mis toimub äh, äh, teistes sektorites, nagu komisjon on ette näinud, äh, sellisel kujul oleks tegemist väga tõhusa Euroopa Liidu tasandi sertifitseerimise kavaga ning ma usun, et selleks, et toimiks, peaks see olema kohandatav paindlikum ning arvesse võtma iga tootekategooria võimalikke haavatavusi. koos Vaari raportööridega leppisime kokku võimalikud kohad, kus teksti saaks muuta ja kohandada. iga äh, toote ja teenusele tuleks kehtestada usaldusmärgis, mis võtab arvesse riskitaset ning oleks tagatud toote kasutamine võimalikult äh, turvaliselt. fraktsioonid leiavad, et me peame põhjalikumalt äh, arutama veel määruse erinevat, erinevaid osi, ka näiteks kas sertifitseerimine peaks olema kriitilistele toodet, kriitilisematele toodetele kohustuslik ning lisaks arutasime ka võimalust esitada muudatuse ettepanekuid äh, tulenevalt meie arutelust näiteks äh, tehti ettepanek äh, riskide nimekirja koostamise kohta kahekümne seitsmendal äh, Strasbourgis loodetavasti jõuame lõpliku kompromissini kõigis punktides ning saame komisjonile esitada ka teksti. E aitäh, Rahvapartei nimel saab sõna proua Metsola aga Andres Schwab ehk võtab sõna. jah, nii on. suur tänu, et mulle sõna andsite, räägin Roberta Metsola nimel. kahjuks ta ei saanud täna siia tulla, kuna töö viis ta Brüsselist eemale. aga NIS direktiivi endise raportöörina tahan enda nimel öelda, et väga oluline on, et me liiguksime edasi ka küberturvalisuse standardimise teemadega ilma nende vahenditeta, ilma märgisteta sertifikaatideta äh, ei oleks see töö, mida me NIS direktiiviga tegime, midagi väärt. Roberta nimel soovin tänada raportööri, aga ka variraportööre nende töö eest. Roberta leiab, et äh, fraktsioonid on esitanud mitmeid olulisi muudatusettepanekuid, mis on, mida on juba ka arutatud ning Robertal on väga hea meel näha, et ka tema äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad, puudutavad äh, ettevõtete poolset hindamist ning eneseregulatsiooni, on arvesse võetud. Äh, aga esitati, Roberta esitas ka muudatusettepanekuid, mida ei ole arvesse võetud, näiteks kolmsada kuuskümmend kuus Rahvapartei soovib, et selline ettevõtetepoolne enesehindamine jõuaks ka määruse teksti lõppversiooni. mis puudutab olemasolevate riiklike sertifitseerimiskavade ühilduvust Euroopa kavaga. selle tagamiseks tuleb tagada, et paralleelselt ei eksisteeriks erinevaid äh, süsteeme ja Euroopa Liidu äh, süsteemi annaks kohandada vastavalt liikmesriikide omadele. komisjoni ettepanekus on ette nähtud ka äh, erinevate osapoolte kaasamine, aga Rahvapartei tunneb muret selle üle, et see sellega mindaks liiga kaugele, praegune kaasamismehhanism Enisa Enisas äh, toimib väga hästi, me peame tagama, et Enisa toi-, suut-, suut-, saaks toimida tõhusalt ja välditaks liigset bürokraatiat. Äh, variraportöör ootab äh, edasisi arutelusid vastu, artiklis nelikümmend neli toodud eh, üheksakümmend eh, sät-, sätetele muudatusettepanekud üheksakümmend seitse, kakssada nelikümmend neli ja teised, eh, samuti artikkel nelikümmend kuus on tähtis, eriti just riskipõhise lähenemise tõttu. Roberta soovib neid punkte arutada variraportööride koosolekul ning tänab teid tähelepanu eest. Thank you very much uh,. I will take the floor now as I am the. suur tänu, minul on variraportöör uh, Euroopa Konservatiivide Reformistide perest, nii et uh, minu poolt ka üks sõnavõtt, sedakorda hollandi keeles. kõigepealt suur tänu raportöörile tehtud töö eest. mul on umbes kakskümmend kaks muudatusettepanekut, esitasin need sellele ettepanekule ja terve rida küsimusi on kajastamata komisjoni ettepanekus. ja minu meelest on tegemist väga tähtsate punktidega. toodete elutsükkel on üks nendest tähtsatest teemadest, nii et viitaksin siin oma muudatusettepanekule kolm. küberjulgeolek peaks olema oluline element kõikide toote või teenuse arendusetappide jooksul, näiteks kui viiakse läbi teadusuuringuid või arendustegevust, siis tuleb äh, alati mõelda ka julgeoleku, küberjulgeoleku aspektile. ainult seda tehes võib tekkida olukorda, ja see mõjutab äh, Äh, enesehindamist, äh, enesehindamine on väga oluline võimalus, mida tuleb pakkuda. seda juba tehakse. Äh, ja toote turvalisuse ka küsimusega seoses, siis on veel mõned punktid, mille puhul on minu meelest vaja täpsustust. ja seda tuleb rõhutada. kõigepealt rahvusvahelised standardid me peame võimaldama tootjatel kasutada rahvusvahelist turgu täiel määral. me peame vältima sellist olukorda, kus äh, Euroopa ettevõtted ei saa Euroopaga, kus ettevõtted ei saa enam Euroopaga kaupa vahetada ja Euroopa ettevõtted ei saa kaupa teha, sellepärast et rahvusvahelisi äh, standardeid ei peeta kinni või rahvusvahelised äh, parameetrid on teised. olen esitanud selle kohta kahe muudatusettepaneku. ja tekstis äh, räägin ka teadlikkuse tõstmisest. me peame keskenduma teadlikkuse parandamisele Äh, mis võib kaasa tuua ohu, kui seda ei tehta ja olen esitanud terve, olen esitanud ettepaneku ka elutsükli sertifikaadi kohta. meil ei peaks olema üldist äh, aegumiskuupäeva, parem on äh, juhtumipõhiselt tegeleda, otsustada, milline on maksimaalne periood, sõltuvalt sellest, mis on iga juhtumi eripärad meil peaks olema võimalik ka parandada julgeolekut uuendades, uuendades sertifikaati, mitte uut sertifikaati taotledes ja ma olen näinud, et siin on üritatud sidusrühmasid rohkem kaasata. olen esitanud täiendavaid muudatusettepanekuid selle kohta, et kanda hool selle eest, et tööstust ja sidusrühmasid saaks kaasata kõige olulisemates etappides tööstus peaks äh, olema rohkem algatusvõimeline, neid tuleks rohkem kaasata äh, õigusloomet välja toodetes, enne kui nõukogu, kui, kui komisjon võtab vastu äh, rakendusaktid. ning oleks kasulik, kui ka ühtlustamisega tegelevad asutused Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil et ka oleksid kaasatud, et nendega konsulteeritakse, kui standardeid välja töötatakse ning lõpetuseks terve rida muudatusettepanekuid on, on, äh, puudutavad seda, kus ma ei ole nõus ei komisjoni ega raportööri tekstiga. kõigepealt, mis puudutab äh, selle äh, õigusakti vabatahtlikkust, see on oluline element, sest ainult C kutsub ettevõtteid üles uuendustegevusele ning samal ajal pakub turvalisemaid süsteeme. paindlikkus peab olema tagatud ja see sõltub sektori tüübist, sektori ulatusest. nii mul, mul on ka terve rida küsimusi mõningate teemade kohta. see lähenemisviis ei ole parim, nii et seetõttu olen esitanud terve rea muudatusettepanekuid selle kohta, et meil oleks määrus, kus äh, oleks paigas need määrad, mis on kõige asjakohasemad. ootan juba edasi, edasist koostööd äh, teiste variraportööride ja raportööridega ja Tita Tšarantsova, kes on Aldepari raportöör, saab sõna nüüd. suur tänu, proua esimees, ma tahaksin tänada Nikolat oma töö, oma kommentaaride eest ja mõttevahetuse eest, mis meil praegu on. ma olen veendunud, et me kõik jõuame ühise arusaamiseni sellest, mida äh, me edasi teeme, minu fraktsiooni jaoks on mitu olulist punkti, äh, mida jagavad ka mina, nagu ma aru saan, teised fraktsioonid. kõigepealt äh, ICT toodete äh, enesedeklaratsioon äh, on üks teema ja siis on äh, ALDE ja teiste vahel on mõni üks vahe, meie leiame, et see deklareerimine peaks olema ainult äh, põhikindlustustasandi juures ja kõrgemad tasemed on mõeldud äh, sulve, suletud äh, süsteemide jaoks, näiteks äh, jõujaamade puhul seda ei tohiks rakendada, seda enesereguleerimist ja enesetsertifitseerimist. ettevõtted näitavad, et neil on security by the disainsüsteem, enne kui nad saavad äh, toodete kohta enesedeklaratsioonid esitavad. minu fraktsioon leiab, et see annab meile paremat äh, õiguskindlust ja samal ajal ei ole vaja tuhandeid äh, katseid erinevate tarbija toodetega. me loodame, et kõik fraktsioonid on valmis seda toetama ning see kajastub paremini järgmises kompromisside dokumendis ja siis küberjulgeoleku puhul me peab tagada, tagama ka selle, et kõik ametivõimud peavad kinni samadest testivahenditest, seetõttu me tahaksime vastastikust ülevaatemehhanismi ja sellist kokkuleppelist esmasüsteemi nagu tüübi kinnitussüsteemi osas. ja ma loodan, et selles osas jõutakse kokkuvõttel, kokkuleppele ka siin kuna tegemist on arvamusega ITRE-le, oleme esitanud muudatusettepanekuid ka Niisa mandaadi kohta, oleme andnud Liisale rohkem volitusi sellistes küsimuses nagu koordineeritud äh, nõrkade kohtade avaldamine, üldine koolitus ning kübervaldkonna äh, tavade koolitus, heade tavade jagamine, me ei saa eeldada ainult seda, et ettevõtjad meid kaitsevad, kõik me peame olema ennetavad ning kaitsma digitaalseid tooteid ning teenuseid, mida me igapäevaselt kasutame. ei ole mõtet mingisugust kindlust ehitada, kui jätta tagauks lahti ning lukku mitte kasutada. minu fraktsioon on esitanud terve rea muudatusettepanekuid huvirühmade vastastikuse tunnustamise rahvusvaheliste standardite kohta, ma ei hakka kõike üle kordama, mida ma juba varasemate koosolekute käigus olen öelnud, ootan lihtsalt meie edasist koostööd selles valdkonnas. aitäh! suur tänu ja kuna teised variraportöörid ei ole kohal, siis annaksin sõna proua Spanule Euroopa Komisjonist, et ta saaks olukorda kommenteerida. palun, olge lahke, suur tänu, äh, proua äh, esimees, suur tänu austatud äh, liikmetele tähelepanu eest ja hea raporti ettepaneku eest. me hindame kõrgelt konstruktiivses vaimus koostatud muudatusettepanekuid, millega on püütud ettepaneku filosoofiat veelgi edasi arendada. ma mõni-, täpsustaksin mõningaid küsimusi, kuna olete mõttevahetuses jõudnud kriitilisse punkti vabatahtlik ning kohustuslik sertifitseerimine, austatud raportöör mainis, et sellest teemast ikkagi räägitakse. meie tahtsime etapiviisilist lähenemisviisi oma ettepanekus, et valitsused saab, ettevõtjad, kodanikud saavad langetada oma otsuseid aga samas on meil ka sätted, mis võimaldavad erinevatel süsteemidel muutuda kohustuslikuks aja jooksul või raamistiku võib samuti kasutada äh, kohustusliku kinnituse raamina. see on artikkel nelikümmend seitse ettepanekus, nii et siis äh, meie mõte oli selline, et tõesti lõppkokkuvõttes lähtutakse äh, sellest raamistikust, küberjulgeoleku valdkonnas. mis puudutab sidusrühmade rolle, siis iseäranis toetame seda tehtud kommentaari. meie et, ettepaneku sätetes oleme teinud ettepaneku, et äh, NISA peab konsulteerima kõikide sidusrühmadega ning sertifitseerimise süsteemid tuleb vastu võtta rakendusaktiga. parema reguleerimise eeskirjast lähtuvalt tuleb sidusrühmadega konsulteerida enne seda, kui liikmesriigid, liikmesriigid sellest äh, õigusaktist räägivad kui ka enne selle ettevalmistamist. sidusrühmadel on väga tähtis roll ja siinkohal rõhutakse, et sidusrühmad on seal, et aidata Enisat ning ei, nad ei peaks looma erinevaid konsulteerimistasandeid äh, etappides, kus see ei ole asjakohane sätted on olemas ning neid võib alati täpsustada. mis puudutab liikmesriike, siis on vaja täiendavaid täpsustusi ka selles küsimuses. liikmesriikides on võimalus Euroopa küberjulgeoleku sertifitseerimise rühma kaudu teha ettepanekuid prioriteetide kohta. huvitav ettepanek, raportööri ettepanek on huvitav, et tagada seal strateegiline planeerimine ja see lähenemisviis äh, oli ka NIS direktiivis ja see on huvitav lähenemisviis. ja mis puudutab järelevalvemehhanismi tugevdamist, siis jällegi see on täienduseks teie aruteludele ettevõtja kinnituse kohta enese atesteerimise kohta nii-öelda, jah, tegemist on vabatahtliku süsteemiga, see on meie aluspõhimõte, aga mõte on selles, et kui Euroopa süsteem kehtima hakkab, siis äh, on täielik jõustamine plaanis. igal juhul on oluline iga korralik järelevalve, järelevalvekohustus ning jõustamine äh, sellepärast, et me tahaksime, et võrdsed tingimused oleksid tagatud kõikides valdkondades, kus Euroopa süsteem kehtib veel üks küsimus, mille tahaksin tõstatada, on Euroopa Liidu usalduse märgi, märk kohustuslik, millest siin on räägitud mõningates muudatusettepanekutes. meie ettepanekus oleme näinud ette võimaluse see süsteem või märk või etikett sisse tuua sertifitseerimisprotsessi, nii et seda süsteemi saab selle märgiga või etiketiga ühe, ühitada aga me ei teinud Euroopa etiketi ettepanekut sellepärast või märgi ettepanekut sellepärast, et meil ei olnud piisavalt tõendeid selle kohta, et see on, et me võiksime, peaksime selle ehitama ja see ei peaks olema äh, vajalik kõikide teenuste ja toodete puhul, mis kuuluvad siia reguleerimisalasse tarbijatoodete jaoks äh, ja, ja nii edasi, võib-olla on see oluline, aga tööstustoodete jaoks jällegi mitte asjakohane. nii et äh, ma arvan, et seda süsteemi ei peaks horisontaalselt määratlema, vähemalt komisjoni seisukoht on selline. ja siis äh, me peame looma ka andmebaasi süsteemi, nagu näiteks kiire hoiatussüsteem siseturutoodete jaoks ja ENISA ülesannete hulgas on ka infosüsteemi loomine, millest lähtuvalt ENISA eh, teavitab avalikkust intsidentidest ning eh, kitsaskohtadest. ja see on üks osa uuest määrusest. suur tänu teie kiire tegutsemise eest kahekümne seitsmenda, enne kahekümne seitsmendat aprilli, kui räägid sellest Strasbourgis, oleme samuti teile kättesaadavad. suur tänu! ja nüüd saab sõna Nikola Tanti, meie raportöör lõppsõnaks. suur tänu, äh, esimees. jah, kõigepealt tahaksin tänada kõike, tehtud panuse eest, tehtud töö eest, kõiki variraportööre, kes on aidanud olukorda hinnata. mul on omalt poolt kaks hinnangupunkti, üks puudutab kohustuslikkust ja vabatahtlikkust. mõningad muudatusettepanekud tegid ettepanekuid selle kohta. ja võib-olla võiks süsteem olla kohustuslik ainult selliste teenuste kohta, mis on strateegilised NIS direktiivi seisukohast, aga mitte kõikide toodete ja teenuste jaoks. nii et vabatahtlikkus on omadus, mis puudutab paljusid tegevusvaldkondi. sealhulgas ka infotehnoloogia ja nii edasi, mis on selle direktiiviga hõlmatud. teine teema on see, et kohustuslik raamistik tuli arutelule ja meil oli väga positiivne mõttevahetus eile. loomulikult seisukohad on erinevad. aga ma arvan, et me leidsime ka mõninga ühisosa oma seisukohtades me kõik oleme päri sellega, et meil on vaja ühist Euroopa äh, küberjulgeolekusüsteemi, kuhu on kaasatud Euroopa riigid ja institutsioonid ning sellest seisukohast õnnestub meil vast kokkuleppele jõuda. mis puudutab äh, kohustuslikku raamistikku, siis äh, see hõlmab tööstustooteid ja tooteid ja teenuseid, mis on mõeldud väga piiratud lõpptarbijate rühmale. Need on teemad, millega tuleb tegeleda, aga terve rida muudatusettepanekuid juba käsitlevad neid teemasid. lähinädalatel tegeleme sellega põhjalikumalt selleks, et tagada, et tekst oleks võimalikult laiaulatuslik ning võimalikult paljud saaksid sellele oma käe alla panna. suur tänu! härra Tanti. ja oma komisjonis toimub meil hääletus maikuus ja käesolevaga siis lõpetame oma koos komisjoni pärastlõunase koosoleku osa, suur tänu kõigile selle eest, et tulite kohale, suur tänu ka kõikidele tõlkidele. ning nüüd annan juhtimise üle kolleeg Anna-Maria Koratsa-Pihtile, sellepärast et ma pean lahkuma.